liebe kolleegid, liebe kolleegid. head kolleegid, soovite kõik kindlasti täna õhtul kord koju saada ning seetõttu alustamegi praegu, tere tulemast meie istungile, eelarve kontrolli komisjoni istungile, päevakorra projekt on kõigile jõudnud, kõigini jõudnud, muudatustest mul <laughs> mulle teatatud ei ole, seetõttu oleme selle vastu võetuks, punkt kaks. keeled ja nagu ikka, veel see, et äh, me oleme voogedastuses, nagu ikka. sissejuhatuseks punkt kolm, kolmepoolsed kohtumised üldeelarvega seoses, oleks väga hea, kui raportöör oleks siin, Richard Ashworth, kas keegi teab temast midagi? ning ongi nüüd küsimus siis, et kas me toome punkti neli ettepoole, kolleeg Voon on siin. see on hea mõte. siis võtame punkti neli ja Derek, sul on sõna. Uh, aitäh. et minu teema ettepoole tõite. see ei ole loomulikult esimene kord, kui me arvamusi vahetame noortegarantii süsteemide üle. me oleme seda ennegi arutanud, meil on selja taga pikk ja viljakas, ma loodan, arutelu. täna õhtul on meil teine võimalus arvamusi vahetada selle olulise teemaga seoses. meie eelmisest arutelust või meie, meie eelmise arutelu järel olen koostanud raporti eelnõu esitatud on seitsekümmend üheksa muudatusettepanekut eri kolleegide poolt ning praegu kaalun, kas on võimalik osad neist koondada kompromissettepanekutesse nendest seitsmekümne üheksast. kahekümne viiendal septembril teeme seda. tahaksin tänada kolleege muudatusettepanekute eest, iseäranis Salafranca Sanchez Neirat, keda kahjuks siin ei ole küll, aga tema muudatusettepanekud, eriti ettepanek seitseteist, olid väga head. soovitan kõigil seda lugeda, sest seal olid andmed noorte töötuse määra kohta Euroopa Liidus ning veel, lisaks veel andmed noorte arvu kohta, kes on osalenud äh, noorte garantiisüsteemides loomulikult kõik muudatusettepanekud on teretulnud, aga see on eriti, eh, sellest on eriti palju abi. kui ma loen muudatusettepanekuid, mille kolleegid on esitanud, siis jääb mulle mulje, et enamus kolleegidest on seisukohal, et täiendav rahastamine noortegarantiisüsteemidel, sellest oleks kasu, aga paljud kolleegid on märkinud samuti, et liikmesriigid peaksid ka rohkem oma raha panustama noorte töötusega võitlemisse oma liikmesriigis veel üks oluline seisukoht, mis mitmel parlamendiliikmel oli, oli see, et äh, noorte garantiisüsteem on väga aeglaselt tuule tiibadesse saanud eri põhjustel, aga nüüdseks on arengud olnud positiivsed ning see on näha ka arvudest. et äh, teha on vaja märksa enam ning äh, kolleegid oma muudatusettepanekutes on märkinud, et et töötud ja mitteõppivad noored üle kogu Euroopa peaksid omama juurdepääsu nendele süsteemidele, aga paraku paljudel seda veel ei ole, me peame tegema ära enam, et selline juurdepääs tekiks. lisaks on veel muudatusettepanekuid kvaliteedi tähenduse kohta või selle kohta, mida tähendab hea pakkumine. varem olen mina ja teised kolleegid ka märkinud, et väga tore, et meil on noorte garantiisüsteemid, aga me peame tagama, et need süsteemid on tõesti head hea kvaliteediga. näiteks Ühendkuningriigis oli meil mitmeid süsteeme, kus sisuliselt noortele ei palutud mingit reaalset ko-, tööd teha, ainult mingeid ärakirju, koopiaid teha, teed, kohvi tuua, see ei ole mingi asjalik tööpakkumine. et kui noortele pakutakse mingit tööd, siis peab see olema tõesti hea pakkumine. varem oleme arutanud seda teemat ning äh, räägiti sellest ka ning äh, räägiti samuti sellest, kuidas määratleda, mis, mis on siis see hea pakkumine. see oli üks arutelu tuumadest. nii et äh, tekstis on meil praegu toodud ära ettepanek selle kohta, missugune võiks olla vastav määratlus. nii et arvestades Euroopa kvaliteetse praktikakohtade avaldust ning tööturu osapoolte avaldust, dokumendis eh, jagatud nägemuse poole praktika kohtadest on need kaalutlused ära töötud ja sellest võiks lähtuda. mina ja kolleegid on teinud vastavaid ettepanekuid selle kohta, kuidas määratleda siis head pakkumist. ning siin tõenäoliselt eh, võiksime püüda saavutada kompromissmuudatusettepaneku, sellepärast et ettepanekuid selle teema kohta on esitatud päris mitu mitu kolleegi on samuti esitanud ettepanekuid, kus näidatakse näpuga mõnedele liikmesriikidele, kes ei ole piisavalt ruttu või korralikult rakendanud noortegarantii süsteeme ning eelarve kontrolli komisjonis oleme päris palju arutanud seda küsimust, kas me peaksime niimoodi häbistama liikmesriike. mina ei ole tahtnud seda teha, sellepärast et olen seisukohal, et me peaksime keskenduma süsteemsetele küsimustele, selle asemel, et äh, tegeleda konkreetsete liikmesriikidega. aga ehk on see teema, mida oleks põhjust täna uuesti arutada ja võib-olla edaspidigi. ning lõpetuseks, äh, austatud esimees, tahaksin öelda, et meil tuleb tehniline kohtumine kaheksateistkümnenda septembriga algaval nädalal, kus hakkame arutama kompromisse, millele ma juba viitasin, ning äh, mingil hetkel kutsun variraportööride arutelule muudatusettepanekutega seoses ning kompromissmuudatusettepanekutega seoses ning näen, et härra Salafranco on jõudnud juba, ehm, rääkisin teist juba enne, rääkisin, et iseäranis sügava mulje jättis mulle teie muudatusettepanek seitseteist, mis võttis kokku meile kättesaadavad arvandmed, suur tänu teile selle eest ja mul, minu poolt on sellega kõik. aitäh! sõnasoove ei ole esitatud, seetõttu oleme käesoleva punkti lõppu jõudnud ning äh, nüüd hakkame hääletama selles küsimuses kahekümne viiendal septembril. ja nüüd hüppame tagasi päevakorras, päevakorrapunkt kolm, tervitan siin eelarvekomisjoni liiget. teemaks on kolmepoolne kohtumine eelarvele kohaldatavate finantseeskirjade osas, meil on mitu triloogi toimunud, see oli kolme pool, see oli kolmas kohtumine. ning tervitan siis eelarvekomisjoni kolleege, oleme kõik ilmselt ühel nõul selles, et me peaksime võimalikult ruttu selle teemaga edasi liikuma läbirääkimistes. meil on kaasraportöör eelarvekomisjonist ja temale ma tahaksingi praegu sõna anda, palun, Richard. aitäh, proua esimees! võin öelda, et meie ühised koosolekud ähm, on hõlmanud kahte kolmepoolsete vooru senimaani, kahekümne üheksandal ja kolmekümnendal augustil, et rääkida äh, finantseeskirjadest algselt oli meil eesmärk saavutada nii palju edusamme kui võimalik selleks, et tuvastada ka lahkarvamused. ja kohe võib öelda, et esmane eesmärk oli selle tööga jõuda käesoleval augustil eelistatavalt enne oktoobri lõppu ühele poole. aga ma võin teile öelda, et pärast kahte koosolekut oleme suutnud läbi käia kuuskümmend artiklit aga näete, ütleb kõneleja, hoian käes dokumenti, siin on kakssada kaheksakümmend artiklit. loodan, et kolmapäeval jõuame veel nelikümmend artiklit läbi käia, aga nagu te aru saate, see töö on väga mahukas. ma pean tänama oma kaasraportööri ja kõiki abilasi, kes on selle teemaga palju tööd teinud on teatud küsimusi, kus oleme saanud olla teiste institutsioonidega ühel meelel. on teisi küsimusi, milles on meil selliseid väiksemaid ähm, sõnastuskonflikte, mille peab ära siluma. aga teisalt on ka väga suuri küsimusi tõstatunud, milles me ei saa sugugi äh, parlamendi, komisjoni ja nõukogu vahel kokku leppida, eriti on raskusi nõukoguga. ja seetõttu jätsime need teemad praegu kõrvale, et neid saaks hiljem natuke sisukamalt lahata. algselt tõstataksin kaks teemat, esiteks muidugi kogu selle tegevuse ajastuse probleem ja see, et sellega rahul ei olda, me oleme juba algselt öelnud, et see on väga ambitsioonikas iseenesest, et tahta selle ülesandega valmis saada selles ajakavas, aga teiseks on tekitanud rahulolematust komisjoni tegevus ja komisjoni reaktsioonid. kui komisjon on ähm, meiega nõnda suhelnud, et et ähm, tuleb välja justkui, et ei vaadataks äh, samu küsimusi kolme institutsioonide vahel. et ilmselt seda saaks teha natuke paremini ja ilmselt tulevikus äh, oleks edusammud paremad. senikaua aga viitame äh, teatud anname teatud teemad edasi variraportööridele, osa teemasid on juba tõstatatud, aga minu kommentaar oleks selline, et jah, osa tööst on tehtud, väga palju on veel teha ja proovime saavutada nii palju tulemusi käesoleva aasta jooksul kui võimalik, aitäh! aitäh! tahaksin omalt poolt täiendada, et lahtisi punkte on tegelikult rohkem kui punkte, milles meil kokkulepe olemas on kui no seda, see puudutab ka komisjoni esindajat, et väga tore oleks, et eh, need lahtised punktid, eh, kui nendega seoses töö ikkagi lõpetataks, et me saaksime edasi liikuda. sest eh, kolmapäeva pärastlõunal jätkame artikliga kuuskümmend üks järgmine kolmepoolne kohtumine. meil on kolm kohtumist olnud, aga need keerulised punktid, ülekannete, üleviimiste sisemine, sisemise tulu eraldised, tähtajad, kõik need küsimused on üsna vaieldavad ning praegu täiesti lahtised ning vaidlused kindlasti tulevad. ja me üritame parlamendi huvide eest seista. nii et artikkel kaks, kaksteist, kolmteist, neliteist, viisteist, kuusteist, seitseteist, kakskümmend neli, kakskümmend seitse kuni kolmkümmend, kolmkümmend üks kuni nelikümmend üks, viiskümmend üks, kuuskümmend üks, üheksakümmend üks Äh, viiskümmend neli äh, ja nii edasi. lihtsalt, et anda teile väike ülevaade, kui palju on meil ikkagi veel tööd vaja teha. kas on sellega seoses täiendavaid küsimusi? selle väikese aruandega seoses kolmepoolsest kohtumisest ei ole küsimusi, ei ole märkusi, siis jätkame, küsimus on et meil on poole tunni pärast kavas äh, elektrooniline hääletus, me võiksime muidugi kohe hääletada Eurojusti määrust, kui te olete päri. kas fraktsioonid saavad kohe hääletada Eurojusti määrust? no aga siis hääletame selle küsimuse läbi, see on päevakorrapunkti viis, neljanda punkti juba käsitlesime ära, palun oma hääletuskaarte kasutada. meil on arvamus. siseasjade komisjoni raporti kohta. meil on üle kolmekümne muudatusettepaneku ning alustame muudatusettepaneku nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kolm vastu võetud, nelikümmend neli on juba kaetud, viis, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. nelikümmend kuus nelikümmend kuus. nii, kontroll on lõppenud. vastu võetud. vastu, vabandust, vabandust. ma ei näe seda ekraani. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend suulise muudatusettepanekuga, millele ma vastuvõtteid ei näe, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seega lahendatakse ära ka viiskümmend üks, viiskümmend kaks, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. tagasi lükatud viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud. vastu võetud viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud. kas saaks kontrollida, number kolm? nii, kontroll lõppenud, vastu võetud. neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. tagasi lükatud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. tagasi lükatud, kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud. tagasi lükatud, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud. tagasi lükatud, kuuskümmend kaks poolt, vastu, era-, erapooletud. tagasi lükatud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. tagasi lükatud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kuus. kas tuleb seda hääletada? osade kaupa hääletus, esimene osa kuuskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend seitse kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd just, kuuskümmend kaheksa langeb ära, kuuskümmend üheksa kahes osas, poolt, vastu, erapooletud. tagasi lükatud teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seega langeb ära ka seitsekümmend, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend üheksa poolt, vastu, seitsekümmend üheksa kuni kuni kaheksakümmend kuus hääletame plokis, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend seitse langeb ära, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd tuleb kaheksakümmend üheksa kuni üheksakümmend kuus, kas olete nõus, et hääletame kõiki kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud? kaksteist langeb ära, ei, langeb või ei lange? kaksteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. langeb kaksteist, üksteist ära. jah, vabandust, kaksteist langeb ära. üheksakümmend seitse on kaetud, nüüd äh, järgneb üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend üheksa kahes osas esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaks ja sada kolm on keelelised, eh, neid ei hääleta, sada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kümme, sada üksteist, sada kaksteist ja sada kolmteist, ühe, üks hääletus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada neliteist poolt, vastu, erapooletud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 poolt vastu tagasi lükatud, üks, kaks, kaks poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud, üks, kaks, kolm poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud, üks, kaks, neli poolt vastu erapooletud, vastu võetud, üks, kaks, viis poolt vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üks poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt vastu erapooletud tagasi lükatud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend viis, tagasi lükatud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud,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 nii, üks kaart on veel liiga palju sees. nüüd tundub, kui on kõik korras, viisteist ühe vastu, ühe vastuhäälega on see vastu võetud, see arvamus. tänan teid! et eh, kõik aru saaksid, millega me praegu hakkama saime. see on väga oluline, et hääletus niisuguse tulemuse andis, sellepärast et uue Euroopa õiguskaitse raamistiku loomisel on meil kaks võimalust, kas me panustame liikmesriikidele ja siis me näeme, et midagi ei juhtu, või me rõhutame Euroopa koostööd piiriüleste kuritegude üle. E, eelarve kontrolli komisjon valis teise lahenduse, siseasjade komisjon, kus härra De Jong sai väga palju e, e, ettepanekuid, mis olid vastassuunas aga mul on väga hea meel, et meie suund on niisugune ja mul on väga hea meel, et me oma otsuse sellisena tegime. rääkisin raportööriga sellest ja loodan, et me oma nägemusest, milles komisjonis on oluline roll, olgugi et liibekomisjonis komisjoni üritatakse maha, välja taandada sellest, mis oleks suur viga, ma usun, et et selle tõttu on meie hääletus täna väga oluline oma tulemuse poolest nii et tahtsin teile meenutada neid suuri äh, konfliktijooni selle arutelu sees. ja kui me Euroopa prokurörile, nagu Liibe raportis praegu on ära toodud, kui talle ei anta isegi Eurojusti äh, kohtumiste päevakorda ja kui ei lasta tal kohtuda Eurojusti ametnikega, siis tekib mul küsimus, kuidas äh, niisuguses keerulises valdkonnas Euroopa koostöö üldse edeneda saaks ning seetõttu no jätsime me kõik selle sisse, osaliselt kirjutasime neid teemasid juurde ja loodan, et siseasjade komisjon muudab oma arvamust. vähemalt rääkisin raportööriga ja mulle oleks väga oluline see, sellepärast et vastasel juhul meil mingit Euroopa koostööd siin ei teki. eelarve kontrolli komisjon rõhutab koostöövajadust nii, nüüd on meil veel äh, pool tundi aega, enne kui volinik Haan siia tuleb. ja võiksime võib-olla juba võtta päevakorrapunkti heakskiidu andmisest. teine äh, teine arutelu, annan sõna Martile um.... suur tänu, esinaine, kolleegid ma arvan, et äh, siin on tegemist tegelikult äh, suhteliselt äh, lihtsa teemaga, kui me räägime eelarve täitmisele heakskiidu andmisest. Te kõik teate, et aprillis lükkasime me heakskiidu andmise edasi, seda me teeme juba mitmendat korda, sellel on omamoodi traditsioon kujunemas. aga nüüd sellega on seotud teatavad asjaolud minul ja ka meie komisjoni esinaisel on olnud kontaktid nõukoguga ja meil on palutud koostada mitteametlik dokument äh, eesmärgiga parandada suhteid Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel, kui me räägime eelarve täitmisele heakskiidu andmisest see tähendab seda, et me peame mõningad asjast täpsustama. selge on see, et Euroopa Parlament annab äh, heakskiidu nõukogu äh, tuleb välja omapoolse arvamusega ja siin on olnud probleemiks see, et äh, infovahetus puudub. meie küsimustele ei ole vastatud nõukogu poolt, samas kui teised institutsioonid vastavad meie küsimustele ja seetõttu ma mõtlesingi pärast aprillikuist arutelu ja hääletust, et meil tuleb asuda tegutsema. meil oli ka hääletamine täiskogul ja siis ma alustasin koostööd variraportööridega. sekretäriaat ka toetas mind äh, väga, tahan seda toonitada. ma asusin töötama siis selle kallal, et töötada välja meiepoolne ettepanek mitteametlik dokument. nõukoguga oli meil kolm kohtumist, oli avatud arutelu, mis kulges konstruktiivselt ja kõikide fraktsioonidega leppisime kokku ühises äh, tekstis. see tekst äh, saadeti ka meie komisjoni koordinaatoritele ja nüüd meil ongi olemas siis äh, projekte. nüüd, äh, kuidas me läheme edasi? kutsun üles nüüd äh, koordinaatoreid äh, toetame seda, et me esitame selle teksti fraktsioonide esimeestele esimeste konverentsil ja koordinaatorid peaksid avaldama survet oma fraktsiooni esimeestele, et see jõuaks kiiresti täiskogu päevakorda. täpsemalt, et esimeste konverents selle kinnitaks, siis oleks see võimalik ehk juba käesoleva kuu jooksul nõukogule saata samas äh, mina ja Ingeborg Kressle uuriksime oma kanalitest, kas äh, nõukogu võiks selle tekstiga rahul olla, kas äh, sellega minnakse Koreperi või mitte me oleme ju mõlemad äh, täiskasvanud äh, institutsioonid, meil tuleb äh, lepingutest kinni pidada ja see tähendab ka seda, et tuleb kinni pidada teavitamiskohustusest. kõik, millest ma täna räägin ja mis siin kirjas on, see ei ole ju veel äh, kinnitust äh, saanud ja seetõttu me ei saa rääkida sellest, et kas me anname nõukogul eelarve täitmisele heakskiidu või mitte. kui nõukogu kiidab heaks meie mitteametliku dokumendi, siis asume järgmise aasta analüüsimise kallale me võtsime sisse siin mõned äh, aspektid, äh, et tulla ka nõukogule vastu, näidata, et me oleme valmis äh, läbirääkimisteks, aga samas on selge see, et kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve osas on meil mitmesuguseid äh, tüliõunu veel, näiteks minu raporti punkt kuus viitab sellele, et äh, siin on tegu teatava edasiminekuga nõukogu ja parlamendi vahelistes suhetes. see tähendab seda, et äh, nõukogu oli nüüd esimest korda valmis esitama parlamendile tegevusaruande ja nüüd äh, punktis number seitse on juttu meie töörühmast ja ettepanekust, mis me saadame esimeste konverentsile. edasi punkt äh, üksteist, seal me räägime millestki positiivsest, esimene osa on positiivne meil on uued eetikasuunised nõukogus, mis avaldati kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, aga neid tuleb ka rakendada. on vaja konkreetseid samme astuda. me peame kahetsusväärseks ka seda, et nõukogul ei ole informaatorite kaitsesüsteemi punktis äh, kaksteist võite te lugeda, et äh, nõukogu ei ole liitunud veel läbipaistvusregistriga punktis number kolmteist palutakse nõukogul töötada välja üksikasjalikud korruptsioonivastased suunised ja sõltumatud poliitikameetmed oma struktuurides ja punkt kaheksateist siinkohal ütleme, et me peame kahetsusväärseks, et nõukogu ei anna jätkuvalt parlamendi küsimustele vastuseid ja siin me räägime Euroopa Parlamendi kirjalikest küsimustest, nagu juba öeldud. kui äh, nõukogu Koreperis kinnitab meie mitteametliku dokumenti, siis me oleme teinud juba sammu edasi ja siis me saame alustada normaalsete suhetega parlamendi ja nõukogu vahel, kui me räägime eelarve täitmisele heakskiidu andmisest. ma loodan, et see saab olema positiivne protsess, mis toimib äh, hästi. ma olen äh, teadlik äh, sellest, et need, kes vastutavad eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest, nagu Ayala Sender mitu aastat, teavad, et äh, see kõik ei ole lihtne, sest suhted on halvad, aga kui me suudame selle suhete probleemi lahendada, siis me oleme tõesti midagi saavutanud, nii palju sissejuhatuseks. ja suur tänu äh, nähtud äh, vaeva eest, me tõesti üritame selle teemaga edasi liituda, esimeste konverentsile see kiri täna esitati, vaatame, milline saab olema vastu ka kolleeg Stihovski ja Laia Sender soovivad sõna, palun suur tänu selle teema hea tutvustamise eest. ma usun, et me oleme teinud selles vallas äh, olulisi edusamme. olles nüüd olnud kolm aastat Euroopa Parlamendis, võin ma öelda, et meie suhted nõukoguga on olnud väga halvad, aga nüüd ma näen edasiminekut äh, lõiked seitse ja üksteist, siin on meil progress, aga meil on ju tõesti kokkulepe, mis on spetsiifiline ja konkreetne, ei ole põhjust äh, rõõmustada. rahvapartei nimel ma ei toeta eelarve täitmisele heakskiidu andmist, äh, kui nõukogu tegevus ei ole läbipaistev, meil on vaja nagu juba öeldud, selgeid reegleid, on olnud probleeme uue eelarvega, uue nõukogu hoone eelarvega, seda eelarvet suurendati mitmeid kordi. me tahaksime teada, kui palju see hoone lõpuks maksma läks, me ei ole üldse kursis äh, sellega, kui palju lisavahendeid äh, kulus. me ei ole saanud nendele küsimustele vastuseid ma arvan, et me peame nõukogu sellistel olulistel teemadel äh, suhtlema panema. siin on äh, ju olukord meil selline, et äh, kui ajakirjanduses kritiseeritakse Euroopa Liitu institutsioonide hoonete poliitikat, siis see puudutab eelkõige just nõukogu hooneid ja me peame olema võimelised vastama valijate küsimustele selles osas, aitäh! ja nüüd kolleeg Ayala Sender, palun Ah, suur tänu, esinaine. ka mina sooviksin tänada kolleeg äh, Stasi, kes on näinud ähm, kõvasti vaeva, on teinud äh, hea tööd seda teemat äh, käsitledes. tegemist on juba igiammuse keerulise teemaga ja me ei taha kaotada siin oma mõjuvõimu ja hoolimata headest püüdlustest ka siis, kui teisel pool lauda olid meil inimesed, kes olid huvitatud kokkuleppest, siis noh, lõpuks otsustab äh, peasekretär ja nõukogu peab äh, ka kiitma heaks selle, mida peasekretär ette paneb. nii et nüüd antud juhul on siin raportis võimalik otsustada, kas eelarve täitmisele antakse heakskiit või ei anta seda heakskiitu ja me peaksime tõesti äh, nüüd lootma, et äh, nõukogu on äh, piisavalt küps, et meil on võimalik nõukogu eelarve täitmisele heakskiit anda. me peame olukorda muutma, me peame tagama, et mõlemalt poolt oleks hea tahe olemas. peasekretär, kes vastutas ähm, delegatsiooni eest. Äh, tema oli valmis vastama ka kõikidele küsimustele, kui meil kohtumised olid, nii et hea tahe oli olemas, aga samas äh, me peame vaatama seda, millises raamistikus me töötame ja siin me ei räägi ainult äh, Stasi raportist. oleks vajalik teada kas me nüüd äh, selle raporti põhjal äh, võime anda soovituse või mitte soovituse eelarve täitmisele heakskiidu andmiseks. me kõik äh, teame, et nõukogu poolt on rohkem head tahet, aga kui ikkagi asjad põhimõtteliselt ei ole muutunud, siis me jällegi ei saa heakskiidu andmist soovitada, nii et ma tahaksin äh, teada kolleeg äh, Stasilt, et äh, mida me siis peame tegema. muutume üsna frustreerunuks, kui meile ei anta suuniseid, aitäh. mis puudutab nüüd hea tahte tunnustamist, siis jah, see on loomulikult väga oluline, nüüd lõpetuseks kolleeg Stas, palun tänan, esinaine. ma arvan, et äh, esimene konkreetne küsimus oli Inesilt ja ma üritan sellele vastata ja ma pean sellele vastama. ma lugesin täna hommikul, et äh, teie olete ju üks Euroopa Parlamendi mõjuvõimsamaid äh, liikmeid. nii et palju õnne teile ühesõnaga, hea tahtega me midagi ei saavuta, heast tahtest ei piisa. meie oleme tõesti teinud äh, omalt poolt kõik võimalikku, me oleme esitanud selle mitteametliku dokumendi ja meil on äh, hea meel Inesilt kuulda, et see kiri saadetigi esimeeste konverentsile. nüüd tuleb natukene vajutada gaasipedaalile. me peame survestama fraktsioonide esimehi seda tööd äh, lõpule viima. ma olen arvamusel, et äh, meil võiks olla mitteametlik äh, kokkusaamine nõukogu peasekretär peaks olema ka kaasatud me ei tea praegu, kuhu poole nõukogu kaldub. olemasolev info, mis meil on, kui me räägime kaks tuhat viisteist eelarve täitmisele heakskiidu andmisest, siis äh, esialgu jah, tuleb öelda, et me peaksime jääma senise seitsme aasta kursi juurde, mis meil on olnud, ja mitte andma eelarve täitmisele heakskiidu. ja isegi, kui nõukogu selle mitteametliku dokumendi kinnitab, isegi kui see jõuab Koreperi päevakorda, siis sellegipoolest me ei peaks eh, heakskiitu andma, sest me ei ole saanud eh, infot, mida me oleme küsinud. me oleme saavutanud äh, selle, et me oleme joonud, loonud konteksti selleks, et äh, kui hakatakse koostama raportit äh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve kohta, et siis tõesti saadakse ka kirjalikele küsimustele vastuseid ja äh, suhtlus on selline, nagu meil on äh, praegu Euroopa Komisjoniga või agentuuridega, nõukoguga meil ei ole kunagi sellist äh, head infovahetust olnud. ja kuna heakskiidu üle hääletatakse oktoobri teisel täiskogul, siis meil on veel äh, natukene aega ja kui äh, nõukogu liigub ähm, oluliselt omalt poolt edasi, siis me võime lõigukese juurde kirjutada või mõnda olemasolevat lõigukest äh, muuta, aga me oleme siiski hetkel veel kaugel nõukogu eelarve täitmisele heakskiidu andmisest. suur tänu ja oleme nüüd selle päevakorrapunkti läbi võtnud edasi tuleb päevakorrapunkt number kuus. tervitan äh, volinik äh, Haani, kes on vastutav äh, naabruspoliitika eest. Der heutige Meinungsaustausch über die Themen der Nachbarschaft täna me räägime naabruspoliitikast, eelkõige finants- juhtimisest. meil on hea meel, et te siin olete. eelmine aasta me vaatasime põhjalikult läbi äh, naabruspoliitika finantsvahendid, me olime Jordaanias, Liibüas, Türgis, vaatasime läbi raporteid, äh, suhtlesime saadikutega ja täheldasime, et äh, saadikud äh, nii põhjalikke raporteid veel ei koosta, kui seda tehakse arengukoostöö vallas, aga nad on sinnapoole teed. palun, teil on sõna. Äh, suur tänu. minu töötajad valmistasid minuga koostöös ette ettekande, mis on aga inglise keeles ja ma ei hakka seda nüüd siis saksa keelde tagasi tõlkima, arutelu siis jätkub meil pärast saksa keeles. aga tahaksin etteruttavalt öelda, et ma tänan teid äh, järjepideva huvi eest ja tõesti on ääretult äh, oluline, et te ise sõidate riikidesse kohale ja saate seal äh, endale konkreetse pildi ette. ma juba tükk aega plaanisin siia tulla, ähm, tükk aega otsisime sobivalt aega. ma väga hea meelega kohtun eelarve kontrolli komisjoniga et äh, rääkida ka sellest, millised äh, väljakutsed meil on. mõnikord on äh, vahendite kasutamine keeruline. me alati soovime, et kõik oleks korrektne. ja samas me peame hindama, kui äh, tõhusalt on vahendid kasutatud ja teie komisjonis äh, esitatakse neid küsimusi loomulikult ja sellest punktist ma hea meelega teiega ka räägin. on oluline, et me saaksime vastastikku teineteise huvidest aru ja sellest, äh, millised lähenemised meil äh, teemadel on niisiis olgugi, et veel ei ole asunud äh, eelarve täitmisele heakskiidu tsüklisse nii-öelda, on meil siiski täna võimalus äh, siin ja seal natukene ette rutata juba sel teemal ja nüüd ma siis lülitan inglise keelele, et äh, siis äh, edastada meiepoolne sõnum ja siis järgneb äh, arutelu, nagu te ütlesite. niisiis, võttes arvesse poliitilist konteksti, oleks ilmselt mõistlik anda põgus ülevaade meie naebruspoliitikast ja laienemisläbirääkimiste poliitikast aastateks kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat kakskümmend, sest praegu on meil ka käimas vahehindamine. ja sellised ähm, arvamuste vahetused ei ole kasulikud mitte ainult meile, kui me poliitikat rakendame, aga see aitab ka hästi mõista, kuidas Euroopa Liidu rahastus vahendeid kui poliitilisi vahendeid kasutatakse. kõigepealt siis sellest, mis tehti aastal kaks tuhat viisteist ja räägin ka tulemusaudititest. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta raportis Kontrollikoda ütles ja kritiseeris, et kõigi meie tegevuste puhul ei ole ülevaadet täielikult. ning sellele viidatakse ka kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta raportis ning veamäära puhul võetakse veamäära arvutusse sisse kõiki võimalikke tegureid. mul on hea meel teile öelda, et sõltumatute auditite tulemusel saab öelda, et DG Neeri äh, veamäär oli alla ühe protsendi, mis on allpool kontrollikoja kaheprotsendist lävendit. mis tähendab seda, et et äh, DJ Neeri valitud suund on õige ja tase on piisav. aastatel kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist avalikust, avaldati äh, kaheksa tulemusauditit, hinnati meie antava abi tulemuslikkust nii konkreetsetes riikides, aga ka näiteks selliste teemade valdkonnas nagu ränne. ja me oleme veendunud, et on võimalik olla tõhusamgi ning äh, saada paremgi ülevaade sellest, mis toimub ning ühtlasi saada ähm, tagasisidet ja rakendada võimalikke õppetunde eesmärgiga tagada, et vahendeid kasutatakse nii tõhusalt kui võimalik. lisaks ma leian, et Kontrollikoda on selles valdkonnas teinud edusamme sest mäletate, kui me vanasti rääkisime tulemusaudititest, ähm, mis toimusid nõnda, et töö koha peal tehti ära mitu aastat tagasi ja siis aruande koostamiseks läks aastaid, selle arutamiseks ka aastaid, ehk siis selline ajakohasus äh, oli üsna kehv tol ajal, mistõttu oli vajalik ja on praegugi vajalik äh, see, et Kontrollikoda saab meie muredest aru ning ma pean ütlema, et nad on aru saanud ja väga positiivselt reageerinud. tooksin siin näite Tuneesia kohta tehtud aruandest kusjuures Tuneesias käisime me kohal eelmisel nädalal ja Kontrollikoda viitas, et Tuneesiale antud rahalisi vahendeid kasutatakse üldiselt otstarbekalt ning eh, neid vahendeid on kasutatud riigis eh, majandusstabiilsuse ja demokraatia edendamiseks. aga Tuneesia oleks ka hea näide, millest natuke rohkemgi rääkida eh, siin omavahel et ilmestada neid võimalikke väljakutseid, mis konkreetsetes riikides olemas on me oleme kõik nõus, et demokraatia arengut tuleb selles riigis toetada, muidugi riigis on jah, omad tõusud ja mõõnad, mis ei ole alati kõige soosivamad meie mõtete ja algatuste ja meie eesmärkide suhtes. selles auditis tuvastas Kontrollikoda ka teatud töömeetodid, mille saaks paremaks muuta, näiteks vajadus muuta muuta meie antav abi fokusseeritumaks ning selleks teeme me täiendavat tööd, et teha meie antav abi mõjukamaks ma tean, et vahel Kontrollikoda teeb päris laiapõhjalisi järeldusi, küsib isegi poliitiliste otsuste kohta ja tõesti keskendub negatiivsetele aspektidele. Ehm, ja siinkohal küsiksin ja võtaksin isegi kokku juba öeldu, et kui me räägime tulemusaudititest, siis kuhu me täpselt selle piiri tõmbame? kas äh, tulemusaudititel on mingid piirid olemas? loomulikult me proovime alati olla hoolsad ja Euroopa Liidu maksumaksja raha kasutada võimalikult tulemuslikult ning tahame alati kasutada asjakohaseid kontrollimeetmeid. aga samaaegselt seisame me silmitsi paljudes riikides ebastabiilsusega, äh, nendes riikides, milles me tegutseme ning te oma hiljutiste visiitide käigus olete oma silmaga seda näinud ning nendes rasketes oludes tulebki võtta riske ning katsetada erinevaid võimalikke meetmeid. kõige suurem viga oleks see, kui me lõpetaksime proovimise või kui jääksime tegevusetuks. siin näiteks ränne on hea näide sellest, missuguste väljakutsetega me silmitsi seisame, kuidas me oleme neile reageerinud ja loomulikult kõik meetmed ei ole ju olnud alati tõhusad, aga kuna täiesti pretsedenditud, mitmed pretsedenditud rändelained on meid tabanud, siis tuleb reageerida. ning loomulikult, kui Ehm, tuleb reageerida, siis alati võib juhtuda, et tekib mõni viga, eriti kui keegi seda eh, järelhindab, mis toimub, siis võib välja tulla, et jah, kõik meetmed ei olnud nii tõhusad kui mõned teised meetmed. aga tegemist on ju investeeringuga tulevikku, sellepärast et ma olen üsna kindel, et kahjuks rändeteema jääb päevakorda ning eelnevate kahe-kolme aasta jooksul oleme õppinud, et väga kasulik on tähelepanu pöörata praegusele, et aru saada, kuidas tulevikus selle teemaga rinda pista. nüüd aga räägime naabruspoliitika ja laienemise eh, prioriteetidest praeguse MFF-i teisel poolel, ehk siis perioodil kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat kakskümmend. järgmine naabruspoliitika ja laienemise Äh, fookus saab olema esiteks stabiliseerimisel, teisel nähtavusel, kolmandaks paindlikkusel ning vajadusel ka äh, keskendutakse suurematele, aga vähemal arvul projektidele. eesmärk on siis suurendada seda mõju, mis projektidel on, et Euroopa Liit oleks nähtavad, et, et tulemused oleks paremini inimestele kommunikeeritavad nüüd kui rääkida naabruspoliitikast, siis pärast selle läbivaatamist aastal kaks tuhat viisteist on, oleme keskendunud diferentseeritud lähenemisviisile ning see on ka meie edasise tegevuse keskmes. kui rääkida naabruspoliitikast, siis me tahame, et meie partnerid oleks stabiilsed ja me tahame nad muuta vastupanuvõimelisemateks julgeoleku ja rändeprobleemide juurpõhjustele tuleb vastu seista, sest selle, seda saab teha stabiliseerimise teel ning ühtlasi pakub see kohalikele kodanikele rohkemaid võimalusi. nüüd kui vaadata idanaabrite poole, siis siin on ka tegemist diferentseeritud lähenemisviisiga. novembris tuleb idapartnerluse tippkohtumine, vaatame näiteks Ukraina ja Gruusia, kus nüüd on käivitunud Ähm, mitte ainult käivitunud, aga näeme ka suurte reformide tulemusi. nii Ukraina kui Gruusia kodanikud saavad viisarežiimi kaotamisest kasu, äh, Ukraina assotsiatsioonileppega mindi ka käesoleva äh, kuu alguses edasi ning sellised uued majanduslikud võimalused on peamised tegurid, mis toetavad meie äh, koostööd idapartneritega. nüüd kui rääkida julgeolekust, siis nii lõuna kui idanaabritega ei saa selle teema tähtsust alahinnata ja julgeolekureformi puhul me toetame näiteks Moldovat, Liibanoni, Tuneesiat, Ukrainat ja me peame oma koostöö veelgi intensiivsemaks muutma. naabruspoliitika programm aastateks kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat kakskümmend kasutab ka ühiste programmidele antavat abi ning ette on ka nähtud vahendeid selleks, et muuta meie antav rahaline abi nähtavamaks. laienemiseelne abi keskendub põhimõttele, et kõigepealt tuleb ähm, ähm, nii-öelda põhiküsimused ära lahendada, sest äh, lõppastmes on just need väga olulised ja ma olen kindel, et on võimalik praegustest edusammudest ja praegusest hoost kasu saada ja saavutada paremaidki tulemusi. aga me peame olema usutavad ja me peame olema nähtavad, kui me räägime mõne eh, liikmesriigi võimalikust või mõnest potentsiaalsest liikmesriigist, sest et eh, selline aus suhtlemine on ka meie endi huvides, millest võiks pikalt rääkida, kui teil selle vastu huvi on. Türgiga suhetes ma pean ütlema, et oleme mures toimuvate äh, arengute suhtes ning kindlasti ei saa seda vaadata kui tavapärast tegutsemist, sest et Türgi kandidaatriigina on võtnud endale kohustuse täita kõige kõrgemaid standardeid ja Euroopa Liit peab seisma oma väärtuste eest. samaaegselt äh, dialoogi jaoks on uks siiski avatud ning me peame oma majanduslikke äh, Äh, suhteid edasi arendama ja jätkama ka koostööd rändeküsimustes, see aga ei tähenda, et me pigistame silma kinni selle suhtes, mis Türgis toimub. sellegipoolest see, et me anname laienemiseelset äh, abi Türgile, ei ole sugugi äh, tingimusteta, vaid tingimused on olemas, esiteks kohtuvõimu reformimine tuleb seal lõpetada negatiivses suunas lisaks eh, IPPA vahendid, mida antakse kodanikuühiskonnale ja haridusasutustele, eh, nende puhul juba kolmandik eh, rahastusest läheb IPA-le kolmandaks, kuna see on ette nähtud seoses Balkani riikide ja Türgiga, siis me oleme käivitanud asjakohase mõjuhinnangu ja sellest tulenevalt me vaatame Eh, kuhu täpselt vahendeid suunatakse. lugupeetud parlamendiliikmed, selline ülevaade minu poolt, eh, ootan teie küsimusi, teie kommentaare ning mind ei üllataks, kui küsitakse midagi väga spetsiifilist, ehk siis selles mõttes eh, vajadusel, võimalusel küsige ka kirjalikus vormis, aitäh! suur tänu! ja ma tahaksin tervitada siin Euroopa Kontrollikoja esindajat, kes äh, mul äh, eelnevalt ununes. ja härra volinik, äh, naabruspoliitika on tõesti üks suur tööpõld teil ees, neid riike on ju nii palju, teie raporti ähm, mis tuli välja mais või juunis, lugesime me ka läbi. me ei tohi end aga paljude teemade vahel ära kaotada. meil on äh, konkreetsed äh, fokusseeritud äh, huvid, meil on siin neli sõnavõtusoovi ja esimene kolleeg Stas, palun. Dank u voorzitter. Uh, ik wil uh, commissaris Haan bedanken voor zijn... Uh... Suur tänu, esinaine, ma sooviksin tänada äh, volinik äh, Haani, kes tegi väga detailse sissejuhatuse sellesse teemasse. minu küsimused ei ole ainult äh, poliitilised, meil peaks olema mõistlik naabruspoliitika haldamine ja rahastamine. meil tuleks lüü-, luua sünergiaid ma olen Euroopa Parlamendis Iisraeli delegatsiooni liige, teeme koostööd Knessetiga ja seetõttu ma tahaksin teada, et äh, miks äh, osad asjad ei äh, toimi nii nagu varem. Iisrael saab äh, pidevalt äh, hakkama sellega, et ta hävitab äh, Palestiina aladel Euroopa rahadega teostatud äh, projekte. proua Mogherini on äh, pidevalt juhtinud tähelepanu sellele, et Iisrael peaks katma kulud, mis nad sellise tegevusega on põhjustanud kuidas teie seda olukorda näete? meie siin äh, kulutame miljoneid eurosid, kõik äh, hävitatakse ära, inimesi me toetada ei saa, on suur probleem. riigi rahade, avaliku sektori rahade raiskamine. ja meil äh, parlamendisaadikutena ei ole juurdepääsu Gaza sektorile kus on meie poolt rahastatud projekte, kus on energiaprobleem. meie Euroopa Liiduna investeerime raha, mida siis lõpuks ei ole võimalik äh, positiivselt rakendada. meie Euroopa Liidu esindajatena oleme eraldanud miljoneid Slow Train projektile, no seda rahastatakse Horisont kaks tuhat kakskümmend projektis, seda see, see kolleeg, kes vastutab teaduspoliitika eest, aga meie jah, rahastame seda projekti, me toetame Iisraeli politseiteenistust ja paljud juristid ütlevad, et see on vastuolus inimõigustega. juriidilisest vaatenurgast võib siin palju kriitikat teha, rikutakse väärtusi, mille eest Euroopa Liit seisab. Teie ei vastuta selle Law Train äh, programmi eest Teie loomulikult ähm, vastutate inimõiguste ja väärtuste eest ja mina tahaksingi nüüd siin küsida, et äh, kuidas te selle olukorra lahendate, kuidas te tagate, et need äh, viis miljonit äh, juriidilisele väljaõppele ja neli miljonit äh, Jordani läänekandal ja Gaza sektoris kasutatakse õigesti. kui me räägime siin äh, mõistlikust finantsjuhtimisest, siis on need küsimused igati asjakohased ja palun. aitäh. tegemist on küsimusega, mille, millest rääkisime juba Tallinnas eelmisel reedel ning siis äh, oligi päevakorras kõrge esindaja algatus üldiselt võtta arutusele kõigepealt välisministritega teema ja vaadata, kas välisministrid teda toetavad. et me laseksime koostada põhjaliku analüüsi Euroopa Liidu vahendite kasutamisest Palestiinas sest Palestiinas saavad inimesed kõige rohkem raha inimese kohta ähm, toetust väljaspool Euroopa Liidus, väljaspool Euroopa Liitu. me üritame selle rahaga seal olukorda stabiliseerida, aga, aga poliitiliselt olukord ei parane, vaid äh, pigem sisuliselt me hoiame nii-öelda kaant selle keevat vett täis poti peal. see kuidagi toimib, aga tulemus ei rahulda kedagi. sest alati on oht, et äh, raha läheb vaja järjest rohkem, selleks et seda kaant seal selle aurava poti peal hoida. ning äh, tõenäoliselt kogen sama asja järgmisel nädalal New Yorgis, kui ma vist äh, UNRWA peadirektoriga, ÜRO organisatsioon, mis Palestiina küsimustega tegeleb, kui, äh, kui seal tõenäoliselt hakatakse jälle raha küsima. ja rääkides sellest, et koolid pannakse kinni ju muidu ja nii edasi. nii et äh, olukord ei rahulda kedagi meist. ja me oleme kokku leppinud, et et me peaksime analüüsima, kuidas meil oleks võimalik riik, liikuda kahe riigi lahenduse raames niisuguse vahendite tõhusama kasutuse poole, mis nii julgeoleku plaanis eh, oleks tegelikult ka Iisraeli huvides. põhimõtteliselt on meil, ei ole meil Iisraeli suhtes finantsilisi hoobasid naabruspoliitikast sest me räägime siin ühearvulisest, ühe, ühe, ühekohalisest arvust miljonitest, mis sinna lähevad, aga analüüsides oma vahendite kasutust regioonis, oleme me kaalunud lisaks naabruspoliitika vahenditele ka teisi vahendite nii-öelda allikaid ning see vastab natuke teie küsimusele ka, kuidas me eh, kolleeg Moedas küsimus, et kuidas me neid eh, rahasid kasutame. seda tuleb analüüsida. saan juba praegu ehk rääkida ühest positiivsest uudisest. koda, nii nagu parlament ka, on juba aastaid kritiseerinud meid, et me umbes vist kolmkümmend miljonit eurot aastas maksame ametnikele või teeme kättesaadavaks neile palkadena, pensionitena kaasa ametnikele. olgugi, et me täpselt ei tea, kus need, kus nad töötavad, kas nad töötavad, kus nad elavad ja nii edasi. ning juba üle aasta tagasi algatasime algatuse, sest tegemist on tundliku küsimusega. et need summad ei ole muutunud, aga igal juhul see, kuidas me, kuidas see kaasat positiivselt peaks mõjutama ning kuidas see kättesaadavaks tehakse, see asi peab muutuma, sest äh, praegune lahendus ei ole vastuvõetav ning Palestiina omavalitsus on aktsepteerinud meie seisukohti ning oleme välja töötanud plaani, et kolme aasta jooksul muudetakse olukorda nii, et see raha A läheb VKE-de toetamiseks, kus on seda lihtsam kontrollida, teiseks eriti puudust kannatavate perede toetamiseks ja veel üks oluline märksõna. projektide toetamiseks äh, vee ja küttevarustusega äh, ta tagamiseks. nii et äh, oleme juba siin ümbersuunitlusega tegelemas, mis puudutab eelarvevahendite kasutamist. aga poliitiline hinnang tuleb meie poolt no, koostamisel järgnevatel kuudel. seitse sõna soovi on veel palun kolleegidel teha lühi, lühidalt, kolleeg Štehovski. aitäh! mulle meeldis väga teie sõnavõtu juures ähm, see kujundlikkus ja ma kindlasti kavatsen seda, need kujundid enda kõnedesse üle võtta, sellepärast et äh, minu meelest te väga hästi ilmestasite nõnda seda Palestiina ja Iisraeli konflikti, kuidas me loobime lihtsalt raha Palestiina suunas. mu kolleeg siin rääkis Palestiina perspektiividest ja miks Euroopa näiteks rahastab koole, mis on saanud oma nime terroristide järgi. no aga sellest teemast ma praegu ei soovi hakata rääkima, sest et see on üks teine arutelu. nüüd aga mainisite Tuneesiat hiljuti siin eelarve kontrolli komisjonis lugesin üht eh, kontrollikoja raportit ning seal võeti päris hästi kokku teistes aruannetes olnud eh, mõte, mis seisneb selles, et Euroopa Liit annab raha liiga paljudele projektidele, millel ei ole eriti mõju. selle võib ka, seda võib öelda ka Tuneesia kohta ja siit ka minu küsimus selle info valguses. kuidas oleks sellega, kui rahastaks ainult ühte või kahte võtmetähtsusega kõige suuremat, olulisemat projekti, näiteks riigihalduse reformimist või digitaliseerimist e, e-haldust, midagi sellist suurt, midagi, mis lahendaks ühe suure probleemi näiteks ja mis tooks riigi märksa lähemale demokraatiale. ja samuti, kuidas te näete praegust olukorda Tuneesias, kas teie meelest on Tuneesia eh, stabiilne ja turvaline riik, kas teie meelest on Tuneesia riik, mis täidab oma lubatud eh, kohustusi? samuti, kuidas on Moldovaga, eh, kuidas on sealsete uuringutega, mis puudutavad äh, varastatud Euroopa Liidu rahalisi vahendeid, siis ähm, see riik, mille kohta öeldakse vahetevahel Makedoonia, selles kontekstis oli teie sõna väga oluline, te aitasite seda riiki stabiliseerida ning te pöörasite palju tähelepanu Balkani maadele. nüüd aga küsimus tuleviku kohta. kuidas saab Euroopa Liit tulevikus äh, Makedooniat edaspidigi aidata, kuidas võidelda seal korruptsiooni vastu, kuidas võidelda sealse vägivalla vastu. kuidas teha nõnda, et Makedoonias oleks väiksem tõenäosus, et seal puhkevad edasi konfliktid ja mul on ka küsimus Kosovo kohta kuidas te näete Kosovo olukorda pärast valimisi, sest kui mina vaatan, kes seal valimistel võidavad, ja neid, kes seal praegu võimul on, siis siis ma ei oota just, et sealne korruptsioonivastane võitlus väga hästi sujuks. lõpetuseks ka Alžeeria ja Maroko. kas Maroko on endiselt meie jaoks võtmepartner? kas Alžeeria on endiselt usutav pärast seda, kui me oleme tuvastanud, et Alžeeria on saanud ähm, äh, rahalisi vahendeid meilt? aga härra volinik, ma, ma saan aru muidugi, et me peame talt, peamegi härra volinikult küsima palju küsimusi ja eks ta saab siis valida, millele ta vastab kirjalikult. okei okay,, aga Klavini kanal on ainult teemal, on ju, antud. usun, et paarile teemale saan ehk vastata Tuneesia kõigepealt. Tuneesia on üks näide, kus me tõesti üritame teostada suuremaid projekte ja vähem. samas eelmisel aastal juba avaldasime teatise, et kahekümne tuhande kahekümnenda aasta lõpuni suurenevad eh, iga-aastased eraldised Tuneesiale umbes kolmesajale miljonile, kaks korda, selleks, et Tuneesiat stabiliseerida. ning eh, tu-, Tuneesia tundub olevat positiivsel teel, aga me ei tohiks loomulikult seda väga valjult öelda, sest eh, valitsus muutub seal ja just eelmisel nädalal lubati, et see on viimane kord enne järgmisi valimisi, järgmised valimised tulevad kahe aasta pärast, eks me näe, kuidas sellega saab. aga teha on seal loomulikult nii siin kui seal päris palju. majandus vajaks stabiliseerimist, turism on palju kannatanud terrorirünnakute tõttu, osaliselt on see taastunud, aga igal juhul riik on täiesti sõltuvuses turismist, nagu Egiptuski kus tuleb suruda majanduse mitmekesistamise peale. tuleks toetada riigi sisemist stabiilsust, Tuneesia nagu teisedki riigid selles piirkonnas on riik, kus enamus inimesi elavad rannikul, muus riigi osas on väga vähe inimesi ning ning samas on oluline, et inimesed sinna muudesse riigiosadesse ka jääksid, nii et väga palju on asju, millega tuleks tegeleda ja valdkondi. eelmisel nädalal just äh, arutasime programmi kahekümne miljoni euro rahastamisega, panime sellele allkirja, tervis, tervisekeskuste rajamine, et oleks äh, terviseteenused inimestele teatud kvaliteediga kättesaadavad ka nendes kohtades, kus vähe inimesi on ja inimesed saaksid sinna jääda. nii et me üritame kontsentreerida oma vahendeid, aga arvestades neid mõõtmeid ning äh, meie finantsvõimalusi, tuleb meil panustada konkreetsetele valdkondadele ja ei tohiks unustada, et Tuneesia on endiselt ähm, silmitsi tõsiste julgeolekuprobleemidega, piir Liibüaga, see on kuussada või seitsesada kilomeetrit pikk ning ähm, lõuna ning äh, see on päris märkimisväärne ala. Moldova. Äh, asi sõltub sellest, mida ütles president Dodon. ma käisin seal juhuslikult, sattusin temaga rääkima ning äh, ütlesin talle ta kirja, et kui ta saab meile midagi selgitada, siis peaks ta seda põhjendama ja kui ta põhjendada ei suuda, siis ei tohiks ta niisuguseid asju rääkima, rääkida, rääkida no midagi ma tema käest saanud ei ole. Mm, kontrollikoda on, äh, on mitu analüüsi koostanud ja neid ei ole vaidlustatud. et riigis on igal juhul rahade kasutamise probleemid, et siin tuleb eristada ühelt poolt raha, mis on ette nähtud ja teiselt poolt raha, mis on tõesti eraldatud, äh, mis on äh, reaalselt kasutusse läinud sest palju on projekte, aga projektidel ei ole raha eraldatud, sest nad pole rahaeraldiseks valmis ning, ning siin positiivses plaanis võiks, võiks loota, et võib-olla seal ei saa inimesed päris aru, et mis on rakendatud ja mis ei ole rakendatud, aga igal juhul see etteheide tema suust kõlas paar kuud tagasi ja pärast kirju ja meiepoolseid pöördumisi ei ole ta seda põhjendanud ja ja ma loodan, et ta nüüd oma seisukohta korrigeerib, aga see on hoopis eraldi lugu varasem Jugoslaavia vabariik Makedoonia, usun, on positiivsel arenguteel. aga siin nagu Kosovogi puhul on keeruline saada parlamentaarset enamust. kuuskümmend üks eh, saadikut on vist eh, olemas saja kahekümnest praegu koalitsioonil ja seda on, oleks igal pool maailmas vähe, aga eriti nendes riikides. ning äh, eelmisel nädalal rääkisin nii Bulgaaria välisministriga kui ka Kreeka välisministriga. ja tundub, et on olemas valmisolek nende küsimustega tegeleda et Euroopa liikmesriigid on aru saanud, mis arengud on läinud valesti viimastel aastatel ning et äh, aru saanud, et neil on ka teatud osa sellest ning ei soovi, et asjad vales suunas jätkaksid ning seetõttu on vaja, äh, et toetus olemas oleks. Kosovo uus valitsus, nagu ütlesin, on alles värskelt ametisse astunud ja liiga vara on praegu midagi, mingeid hinnanguid anda, probleemid on sisuliselt samad, äh, kolme kuuga nüüd üheksa kuuga moodustati valitsus. valitsuse koosseis ei ole no jällegi tuleb ära oodata, et ma pean iga sõna praegu kaaluma. et kuidas olukord regioonis areneb, kuidas eh, siis aktsepteerimist leiab see valitsus, aga aga arvestades, et ma järgmisel nädalal sõidan äh, Belgradi, on president Vučići algatus Kosovo teemal, sisemine dialoog algatada igal juhul asi, mis tundub positiivsena. sest see on oluline olukorra paranemiseks. Maroko jääb meile oluliseks partneriks, siin ei ole küsimustki ning ma olen kindel, et et need probleemid mis on seotud otsusega või patentide aktsepteerimisega läbi Euroopa kohtus, e, et see on mineviku lugu. Alžeeria on väga oluline riik, paljud ei anna selle riigi mõõtmetest endale aru, nelikümmend miljonit inimest, kolmkümmend miljonit elavad rannikul ning äh, ärimudel on riigis siis äh, niisugune, mis äh, lähtub niisugusest nafta ja gaasi hinnast, millest me väga kaugel oleme ning ühiskond on harjunud sellega, et, et et toetatakse neid igas üksikus küsimuses, bensiini hind on seal püsinud samana kakskümmend aastat, olukord niisugune niimoodi jätkuda ei saa asjad peavad muutuma ja see võib tekitada ühiskonnas loomulikult rahulolematust, seetõttu juba kaks aastat tagasi alustasin peamiste institutsioonidega koostöö plaanimist riigis, et neil oleks teatud riikides, mille hulka Alžeeria kuulub, olemas koordineeritud strateegia teatud teemadel, mis meile kõigile olulised on. ja energiatõhusus on kindlasti üks nendest teemadest ning avaliku sektori toetuste vähendamine samuti. see ei ole mitte ainult äh, lõunariikides, vaid ka idariikides oluline. kolleeg Ayala Sender, palun. aitäh. aitäh, volinik Haan. tänan selle ettekande eest. kui rääkida Tuneesiast ja teistest Magrebi riikidest, aga eelkõige Tuneesiast siis ähm, oleme seal kohal, sest ähm, tegeleme kõigi Maagrebi probleemidega. tahtsin teilt küsida. ma saan aru, ma olen igati teiega nõus, selles mõttes, et tuleb hinnata kõikvõimalikke riske, millega me silmitsi seisame ühe riigi kontekstis. ning loomulikult võivad olemas olla riskid, millest Euroopa Liidu kodanikud väga hästi aru saavad. ka sellised riskid, mis ulatuvad väljapoole meie piire. aga mul on teile küsimus. Ehm, meil on erinevaid valemeid selle kohta, kuidas rahastust arvutatakse. aga kui me räägime millestki nagu stabiilsus ja demokraatia, siis selle kont-, selles kontekstis tahtsin teilt küsida, kas oleks võimalik kas oleks võimalik tagada, et rahaline toetus nendele riikidele tagab piisavad võimekused ka selleks, et komisjon oleks riigis tehtavate programmidega piisavalt seotud? kas oleks võimalik selline formaat, mille järgi on olemas selline teine normide tasand? selles mõttes, et me aitame, aga kui me teostame paikvaatlust, siis me näeme tegelikult kõiki nende projektide võtmetähtsusega norme ei täideta. see juhtus Tuneesias näiteks, sest ähm, kohalike omavalitsuste asjakohaseid seadusi ei olnud seal veel vastu võetud, mis tähendas seda, et see oli tõesti unikaalne olukord Tuneesias kas oleks võimalik tagada, et need tulemusauditid et need tulemusauditid võimaldaksid meil kasutada ka teisi meetodeid, vaadata teisi meetodeid, abi ja ajakava pluss konkreetsed normid, mida tuleb täita. praegusel hetkel on olemas risk, et me teeme hoopis tagasisammu, sellepärast et neid võtmetähtsusega norme ei ole olemas. ning ma ütlen, et selliseid norme on vaja sest õhus on ka viisade küsimus. olgu need siis viisad äriinimestele, õpetajatele, üliõpilastele, nendele inimestele, kes meile huvi pakuvad, sellised isikud, kes saaksid edasi anda teadmisi ja tagada, et Euroopa Liidu antav abi jõuab ka kohale sageli neid inimesi aga alandatakse, sest nad ei saa viisasid ehk siis arvan, et oleks võimalik luua selline teine tasand tulemushindamises, ehk siis mitte ainult me ei peaks vaatama seda, kui palju eurosid kulutatakse ja kas selle tagajärjel tekib töökohti või rajatakse hotelle või midagi muud, vaid võiks olla mingisugune teine valem, mis aitaks hinnata ka demokraatia stabiilsust ja aitaks tagada näiteks usalduse loomist, ehk siis mõlemal poolel oleks olemas normid edasi, ähm, hea tava, äh, hea valitsemistava, see teema äh, on Maagrebi riikides nähtav ja igasuguseid häid praktikaid saaks äh, ju ka teistes kohtades kasutada. komisjon tegeleb sellega, aga komisjon saaks rohkemgi teha, näiteks Mauritaania kontekstis nägime, et sealne piloot projekt aitas luua süsteemi ravikindlustuse tarbeks. tean, et Mauritaania ei ole küll otseselt teie pädevuse raames, aga teised riigid, näiteks Maroko, võiks ka sellise süsteemiga olla. ehk siis räägime tervisekindlustussüsteemist, mille loob kohalik omavalitsus näiteks, ning üks teine kiht võiks siin seisneda selles, et kuidas need parimad äh, või head tavad saaksid olla osa meie antavast rahalisest abist. ja lõpetuseks nähtavuse küsimus. käisime hiljuti Marokos ja nägime, et olid väga olulised projektid, mille vundamendiks oli eelarveline toetus küll aga inimesed isegi ei tea, et Euroopa Liit on neid projekte toetanud ja see on probleemne, aga see on ka väga tähtis. me peame tagama selle, et ähm, me ei ütleks lihtsalt, et mingi saavutus on Euroopa Liidu tulemusel tekkinud, aga me tahame, et Euroopa Liidu panust tunnustataks. aitäh! Also Tunesien ist ja an sich ein gutes Beispiel. Tuneesia on muidugi hea näide. pärast ähm, kuude, isegi aastate pikkusi läbirääkimisi äh, hakkasime, leppisime lõpuks kokku viieaastase tegevuskava enne suve algust, mille poole ma tüürin. no kavatsused on kogu aeg olemas olnud ja kava samuti, aga rakendamine, rakendamine, rakendamine on, on see asi, mille taha me takerdume. see võtmesõna. ning kui valitsused vahetuvad sageli, siis see kindlasti ei aita kaasa stabiilsusele. olen nüüd kokku leppinud eelmisel nädalal seal viibides, et eh, seda riski tuleks vähendada, noh, et mitte päris tasalülitada, öelda peaministri ja välisministri toetuse, ma sellega, sellele sain ka riigi presidendi toetuse, kellel on väga eriline roll ning need erinevad kavatsused ja plaanid, mis meil Tuneesiaga on, panime me kirja nõndanimetatud teekaarti ning lähtuvalt kogemusest, mis mul endal on kogunenud, eh, ma ei usu väga, kui räägitakse, et mingi asi lõpetab, viiakse lõpule aastani kaks tuhat üheksateist lõpuks. kui me ei jaga seda iga kvartali plaanideks ja ei määra konkreetseid tegevusi, siis midagi aset ei leia. et me vaatame jah, mingit projekti näiteks Äh, siis, siis me peame panema mingid sammud paika, peame panema paika, kes peab mida tegema, kunaseks ta peab ära tegema ja kõige olulisem asi, äh, mille me oleme ära õppinud seoses Kreekaga, et see nimekiri tuleb ka avaldada, et tekiks surve. sest inimesed saavad jälgida, kas asju rakendatakse nii, nagu nad on kokku lepitud või mitte ning äh, ka sellest ootame häid tulemusi selles riigis. eelarve toetus on asi, mis arutelust läbi käis siin ka. olen suhteliselt tagasihoidlik, aga pean märkima, et see mõiste on eksitav, sellepärast et see sisuliselt eh, viitab otsekui sellele, et me maksame nende eelarvesse raha ja lisame mingid üldised tingimused sellele. tegelikult räägime me väga konkreetsetest projektidest, millel on algus ja millel on lõpp, aga mida rakendatakse või mida saab rakendada ainult läbi nende eelarve. nii et sisuliselt on tegemist projekti finantseerimisega. näiteks reformid justiitsvaldkonnas on hea näide. ning äh, see riigihalduse reform mängib siin ka loomulikult väga olulist rolli, sest siin on ka finantshaldus sees aga äh, Maailmapank ja Valuutafond on siin kaasatud äh, läbi selle, et äh, need muutused peavad olema suunatud rahvusvaheliste standardite saavutamisele. ning tõesti, kogu see lugu on, on, paistab niisuguse lõpmatu loona ja kui me nähtavust tagada ei saa, siis nagu Brüsselis, kus ma olin regionaalvolinik, nägin, et et tegelikult peaksid igal pool olema sildid üleval, aga paraku ei ole. et kui näiteks, et Euroopa toetus selle projekti taga on. ja ma olen alati olnud selle vastu, et me peame hakkama Äh, reguleerima seda, kuhu see silt tuleb panna, aga, aga igal juhul selle küsimusega, et neid silte ei panda, tuleb tegeleda. kui me näiteks loome mingeid fonde, siis toetan mina seda lähenemist, et iga fondi nimes peab olema Euroopa Liit, EU. ning äh, näiteks on meil olemas äh, Euroopa Liidu ja Süüria usaldusfond, mandaatfond, aga, aga see nimi, mandaatfond on äh, ja araabia keeles samuti, on kuidagi meile päranduseks tulnud ja, ja see on täiesti läbipaistmatu selles mõttes, et ei nähta, et selle taga on Euroopa Liit. ning äh, üritame praegu selle ümbernimetamise saavutada Euroopa Liidu Süüria usaldusfond, Euroopa Liidu Aafrika fond. nii et me peame järjekindlalt jääma oma seisukohale. loomulikult on seal regioonis olemas armastus ilusate nimede vastu, aga aga arvestades vajadust turustada nii-öelda oma nähtavust, ennast nähtavaks muuta, peame me jääma niisugustele banaalsetele seisukohtadele. nüüd härra Tarand, palun. Äh, aitäh, proua esimees kui rääkida volinikuga, siis ma viitaksin kahele konkreetsele piirkonnale ja mul on ka kaks konkreetset küsimust. esiteks, te ütlete, et IPA Türgiga seoses ei peaks olema tingimusteta. kuidas te siis selgitaksite seda, et kui komisjon annab kümme miljonit eurot Egiptuse kriminaal- äh, õigussektori arendamiseks, siis see justkui ei käi tingimusteta, sellepärast et tundub, et äh, Egiptuse president kindral Sisi kasutab neid ähm, rahalisi vahendeid natuke teistsugustel eesmärkidel, kui meie tahame, ta saadab teatud arvamustega isikuid vanglasse hoopis. Äh, et selline abi näiteks ei ole tingimusteta. ja nüüd teine küsimus, alati kui ma jään eriarvamusele äh, president Trumpiga, siis kas te ei leia, et vahetevahel on ta olnud arukas selles mõttes, et ta on jätnud andmata kaheksateist miljonit Ameerika dollarit Egiptusele, viidates põhjendusena probleemidele inimõigustega. teine piirkond, millele viitaksin, on Lääne-Sahara ja nii palju, kui mina tean, on tegemist ainsa piirkonnaga, kus komisjon naabruspoliitika vahendite abil ei toeta kodanikuühiskonda. siinkohal pean silmas täpselt seda sõna, mida te kasutasite, resilience, vastupanuvõime ning need inimesed, kes on Alžeerias pagulaslaagrites, kindlasti väärivad minu meelest sellist toetust, sellepärast et nad on suutnud tõendada, et nad oskavad organiseerida kodanikuühiskonda. teisalt, ärge võtke seda nüüd kriitikana, ma saan aru, et te olete täbaras olukorras ainuüksi komisjoni struktuurse ülesehituse tõttu ja selle tõttu, et teil on erinevates küsimustes äh, palju vastutust, aga komisjon on otsustanud pakkuda toetust Marokko ökokalas, kalastustööstusele, nendele inimestele, sellistes piirkondades, mis on okupeeritud ja ma saan aru ka, mida tähendab okupeeritud piirkond, sest ma olen sellisest riigist pärit, mis oli ka kunagi okupeeritud. ja ma ei kujuta ette, mis tunne see on, kui kalurid tulevad ja asuvad sinu riiki elama, aitäh. Äh, mis puudutab kümmet miljonit 10 äh, Egiptusesse, siis loomulikult eh, ei ole tegemist eh, väikese rahaga, seda tuleb eh, korrektselt kasutada. see raha on eraldatud Aafrika projekti raames siis konkreetsemalt Põhja-Aafrika regioonile aidata kaasa rände probleemidega toimetulemisele Egiptuses. see on minu esialgne assotsiatsioon seoses selle summaga. mul ei ole teada, et me justiitsvaldkonnale raha eraldaksime. Trump ja inimõigused, see on loomulikult alati huvitav äh, selline kooslus, aga mis nüüd puudutab naabruse mõõdet, siis äh, Egiptus on meie jaoks äh, mäekõrguselt äh, kõige tähtsam riik äh, seal piirkonnas Ukraina, Türgi ja Egiptus juba oma suuruse poolest on meie jaoks kõige olulisemad äh, naabrid ja kui vaadata nüüd sotsiaalmajanduslikke aspekte, siis Egiptus tekitab mulle kõige rohkem äh, muret, sellepärast et neil on iga päev äh, netorahvastiku juurdekasv seitse tuhat ja infrastruktuur ei tule sellega toime. kuuekümne aastaga on äh, rahvas neljakorgitistunud, äh, aga nad elavad äh, viiel protsendil riigi territooriumist, algselt oli Egiptus ju vilja eksportija, nüüd nad on importijad Egiptus ei ole rände, ränderiik või transiitriik väga vähesel määral, aga kui me ei äh, saa teemasid äh, kontrolli alla, siis Egiptusest võib saada väljaränderiik ja sellisel määral, et senised äh, rändevood kahvatuvad selle kõrval ja seetõttu äh, me peame tegelema Egiptusega, me peame tagama majanduslikku stabiilsust seal ja samas loomulikult äh, pidama silmas äh, demokraatlikke arenguid, aga peame arvestama reaalsusega ja kaaluma, mis seal on võimalik kiiresti teostada ja mida mitte. mis puudutab Lääne-Saharat, siis te teate, kindlasti, et Euroopa Liidus on kaks erinevat äh, nii-öelda laagrit. Need riigid, äh, kes on Marokole lähedasemad, näevad seda konflikti teisiti kui äh, põhja- ja keskeurooplased ja see toob endaga kaasa selle, et me oleme nagu kahvlis ja see mõjutab ka meie programme, kui see küsimus ei ole riikide vahel lahendatud, ei saa me konkreetseid äh, programme rakendada, mis puudutab kalurite lugu, siis äh, see puudutab äh, rohkem Euroopa kohut. järgmisena kolleeg Seller, palun. proua esinaine ja suur tänu, härra Haan, et te hilisel tunnil olete tulnud siia meiega arvamusi vahetama. sissejuhatavas äh, kõnes te mainisite juba eelarve täitmisele heakskiidu andmist kaks tuhat kuusteist äh, aasta aruanne on meil äh, olemas, aga kontrollikoja aruannet veel mitte. kui me sellega sai, saame, siis ma usun, et me saame edasi liikuda, arvamusi vahetada. Te ütlesite, et äh, veakvoodid jäävad alla kahe protsendi lävendi ja see näitab, et teie administratsioon on teinud head tööd, aga Kontrollikoda soovib äh, järele mõelda ka selle üle, kas kulutatud rahaga saavutati seda, mida me soovisime saavutada. meil on äh, vaja saada aru, kas äh, on saavutatud tulemusi või äh, on äh, läinud see vett vedama nii-öelda. piirkond on loomulikult suur, Marokost kuni Kaukaasiani meil on kontrollikoja eriraportid äh, olemas Lääne-Balkani riikide kohta, tuleb äh, selline raport Ukraina kohta ja nendes riikides reformid ei ole päris sellisel määral nii kvaliteetselt äh, käivitunud, kui me oleksime soovinud, aga kui me külastame neid riike, siis me panustame isiklikele kohtumistele riikide esindajatega ja eelarve kontrolli komisjonis äh, ollakse natukene kannatamatud juba selles suhtes, mis puudutab äh, ootusi Euroopa Liidu suhtes üheksakümnendatel aastatel öeldi Saksamaal, et kui äh, Saksa mark ei tule minuni, siis ma lähen ise tema juurde ja tundub, et äh, noored inimesed äh, osades riikides ka on juba otsustanud äh, pigem lahkuda, sest et neile tundub, et nende riigivalitsejad ei suhtu tõsiselt Euroopa Liiduga mm, liitumisse, koostöösse, nii et meil on vaja panustada äh, sõltumatule usaldusväärsele justiitssektorile, samuti äh, demokraatlikult toimivale riigiaparaadile üldiselt. administratiivküsimused on komisjoni pädevuses, aga meil on kohapeal ka diplomaadid. milline on teie koostöö nendega, kas töötatakse ühise eesmärgi nimel? kas äh, liikmesriigid on ka endale kohustused äh, selgeks teinud või on mõningaid, kes üritavad äh, siin lihtsalt poliitiliselt seda olukorda ära kasutada ja kuidas on lood meie nii-öelda konkurentidega, Hiina, Venemaaga, kuidas nemad mõjutavad äh, Lääne-Balkani riike ja teisi. kas nemad mitte ka ei anna võimalust äh, siis äh, naaberriikidele Euroopa Liidult äh, välja pressida, öeldes, et kui teiega ei toimi, siis pöördume teiste juurde. ühesõnaga, mis puudutab naabrus- ja laienemispoliitikat, siis äh, rahaga ei saavuta kõike, raha toimib siis, kui on paigas ka struktuurid selle kulutamiseks, aitäh. Also ähm, um... niisiis, mis äh, puudutab äh, Albert Camus'd äh, ja tema siis ühvuse äh, tõlgendust, siis ma ei tea, kas seal tegu just oli õnneliku inimesega, aga tõsiselt öeldes ükskõik, kas me räägime naabruspoliitikast või laienemispoliitikast, äh, meil peab olema mitmeaastane hindamise vaatlusperiood ja siis on võimalik enamikes riikides täheldada edusamme, aga kui vaadata nii-öelda kuust kuus või ühe aasta siseselt, siis on mõnikord äh, võimalik äh, või keeruline aru saada, kuidas äh, asjad kulgevad. kaks tuhat kuusteist näiteks me olime Bosnia-Hertsegoviinast äh, üsnagi vaimustunud, nad tegid edusamme, nüüd sel aastal jällegi nad on jäänud äh, nagu loorberidele puhkama, pigem allapoole liikumine. ühesõnaga, aasta lõikes on äh, raske hinnangut anda ja ka ühe projekti põhiselt on raske hinnangut anda, meil on vaja seda, et ühed ja samad inimesed järjepidevalt äh, tegeleksid äh, konkreetsete teemadega, oleksid ka vajadusel põikpäised, tuleb äh, rääkida teatud asjadest otse mõeldes Lääne-Balkanile ja idapartnerlusele, siis äh, me riiklikul tasandil peame liikuma ka regionaalsele ja kohalikule tasandile. eelkõige korruptsioonivastane võitlus ei äh, toimi ilma piirkondliku ja kohaliku tasandi kaasamiseta meil on teatavaid äh, edusamme ehk riiklikul äh, tasandil, aga samas äh, piirkondlikul ja kohalikul tasandil võib korruptsioon jätkuda, nii ei saa ja mis puudutab justiitsvaldkonda, siis kommunistlikud režiimid pärandasid üsnagi toimiva politsei äh, aparaadi, aga mitte just siis süsteemi. Balkani puhul me ei räägigi seetõttu läbirääkimis, liitumisläbirääkimistest, vaid me räägime protsessist, me tahame näha kõigepealt edusamme eelkõige korruptsioonivastases võitluses ja siin ei ole tegemist mitte ainult äh, politseiasutuste andmetega, vaid meil peab olema ka konkreetseid näiteid selle kohta, kuidas äh, juhtumid jõuavad äh, kohtu ette. me ei äh, tohi lubada seda, et statistika ilustamiseks nii-öelda väiksemad kalad viiakse kohtu ette, aga keskmisi ja suuremaid mitte. meil tuleks just eriti viimastele panustada. me peame oma tähelepanu kindlasti koondama noortele inimestele. Lääne-Balkanil ja ka idapartnerlusriikides on meil suur noorte tööpuudus. ja seetõttu ajude väljavool ka meie endi riikidest äh, on äh, talente varasemalt lahkunud ja see ei ole olnud just eriti rõõmustav. kui me alustasime liitumisläbirääkimisi, siis äh, kasvas välisinvesteeringute osakaal mitte ainult Euroopa Liidust, vaid ka mujalt äh, üle kogu äh, maailma sellepärast, et äh, kui meie alustame liitumisläbirääkimisi, siis see näitab äh, usaldust äh, riigi justiitssüsteemi vastu ja see toob endaga kaasa rohkem investeeringuid, rohkem töökohti. see on positiivne ja me peame kõik töötama selles suunas, et, et just uuemates liikmesriikides ja kandidaatriikides, kui ma vaatan valimisosalust siis ma olen ähm, lõputult äh, pettunud, kurb ja mures. tegelikult võiks äh, eeldada, et äh, kus aastakümneid ei saanud vabalt valida, nüüd kõik tormavad vabalt valimistele. arvatavasti ei usuta, et äh, üksik hääl midagi maksab, eriti käib see noorte kohta ja Brexit äh, on meile siin ka õppetunniks. me peame noortele ka selgeks tegema, et äh, selleks, et nad oma tulevikku saaksid kujundada, peavad nad minema ka valima ja see kehtib eriti Lääne-Balkani riikide kohta. ja lõpetuseks, äh, kui me vaatame seda piirkonda ja oma kodanikkonda, siis äh, poliitiliselt äh, korratakse üle ja see on ilmselge, et liitumisperspektiiv peab olema. aga kui vaadata arvamusküsitlusi liikmesriikides, siis ma ei ole kindel, kas on sellist liikmesriiki, äh, kus enamus oleks uue liikme vastuvõtmise poolt ja me ei peaks äh, kordama sama viga, mis me tegime Skopjaga. me hoidsime neil nina all präänikut, aga ei andnud võimalust neile seda präänikut äh, süüa ja siis nad äh, frustreerusid ja pöördusid mujale. ehk siis, kui me suure jõuga Balkani riike endale lähendame, siis me peame lõpuks ka oma lubadused lunastama ja see on minu arvates äh, päris suur probleem. me peame oma kodanikele siis ka selgitama, miks see on äh, praeguse Euroopa Liidu äh, huvides, kus on kakskümmend seitse või kakskümmend kaheksa liikmesriiki, me räägime äh, stabiilsusest me räägime, soovimatu äh, rände vältimisest äh, Euroopa Liidus ja nii edasi. ja lõpetuseks. ei ole mingit äh, põhjust selleks, et meie eurooplastena laseksime ennast kellelgi välja, kellegi endalt midagi välja pressida. me oleme mäe kõrguselt turu atraktiivsuse poolest teistest äh, üle. me oleme kõige atraktiivsem finants- ja kaubanduspartner. seitsekümmend viis protsenti Lääne-Balkani kaubandusest äh, tehakse Euroopa Liidu riikidega. meil oli Lääne-Balkani tippkohtumine Triestes ja seal äh, põhimõtteliselt lepiti kokku ühtses majandusruumis Lääne-Balkanil viimase kümne aasta jooksul on Lääne-Balkani riikide kaubandus Euroopa Liiduga kahekordistanud äh, praegu nelikümmend kuus miljardit eurot. Nende omavaheline kaubandus on aga jäänud samale tasemele ja see on päris äh, perversne. Äh, see tuleb, äh, näeb ilmselt sellest, et neil on omavahel niivõrd palju tariife ja barjääre. ühesõnaga, seal piirkonnas on poliitiline eliit saanud aru, et nad peavad äh, looma Euroopa perspektiivi, muidu äh, inimesed kas äh, lähevad riigist ära või valivad äh, kellegi teise nende asemele. see sõnum on kohale jõudnud ja me peame seda sõnumit äh, toetama, et võetavad meetmed oleksid ka jätkusuutlikud. kolleeg Liberatski, palun. aitäh, proua esimees, austatud volinik minu küsimus on natuke teistsugune kui see, mida me siiamaani kuulsime. kujutame ette, märts kaks tuhat üheksateist. Ühendkuningriik ei ole enam Euroopa Liidu liikmesriik ja siis on meil rahast puudus MFF-is umbes neliteist miljardit eurot. ja siis me hakkame otsima kärpeid. esiteks, kas te oleksite nõus pakkuma välja võimalikke kärpeid naabruspoliitika valdkonnas. ja nüüd teiseks, kui vaadata neid, kellel on kõige kehvemad tulemused, näiteks kui näha, et mingi kulutus on tulemusteta, et kas siis võetakse näiteks ära äh, Eh, toetus või siis otsustatakse seda poliitiliselt. näiteks vaadatakse, et jah, et eh, vahendid ei ole olnud väga produktiivsed, aga poliitiliselt on neid ikka vaja. kas te sellist arengut oskate ette näha? Uh, härra volinik, nagu alati, eh, siis MFF-i arutelu alguses räägitakse ikka tulevikust ning ma olen juba kontakte loonud ja ma olen nõus kaitsma meie poliitikat mitte ainult sellel põhjusel, et ma olen antud kontekstis volinik ja ma tunnen kohustust seda teha, aga ühtlasi ma olen ka vägagi veendunud, et tuleb pakkuda vajalikke rahalisi vahendeid selleks, et jätkata nende tegevustega, mille me oleme juba käivitunud, käivitanud minu nägemus on väga lihtne, me tahame luua Euroopa ümber sellise jõukuse vööndi, sest see lõhe Euroopa Liidu ja meie naabrite vahel on praegu liiga suur ja teie teate minust pareminigi seda, eh, kuidas kakskümmend viis või kakskümmend seitse aastat tagasi pärast raudse eesrinde eh, langemist oli Poola ja Ukraina umbes sarnase elatustasemega, aga praegu on nende vahe kasvanud neljakordseks Poola kasuks. ning selline olukord ei ole kestlik, see ei ole vastuvõetav sest see tekitab survet meie enda suhtes. ja täpselt sama kehtib lõunanaabrite suhtes, ehk siis väga mõistlik on pakkuda asjakohalist rahalist abi. lisaks me ei tohi unustada, et juba praegu seisame silmitsi kahekümne või kahekümne viie miljoni sisserändaja või pagulasega, kes on ümber Euroopa, siin räägime ka sisepõgenikest, neid on kakskümmend või kakskümmend viis miljonit kes musta stsenaariumi järgi proovivad jõuda Euroopa Liiduni. ehk siis, kui ähm, me räägime võimalikest finantsvahenditest äh, nende väljakutsete lahendamiseks, siis sellist poliitikat on vaja. ning selleks on ka vaja asjakohast eelarvet kuidas ütleksin, ma ütleks, et see ei oleks hea mõte, kui kõik välistegevuste eelarved, asjakohased rubriigid grupeerida ühte kohta, sest sellisel juhul hakkame me kuidagi võrdlema Ukrainat ja Kongot näiteks ning samuti on vaja mõistlikku poliitilist ja finantsilist juhtimist, mistõttu tulebki vahet teha erinevatel ülesannetel, erinevatel eesmärkidel. ja just see peaks olema meie peamiseks eesmärgiks, et tagada ja luua stabiilsust. ning muidugi, kui nüüd rääkida komisjoni tänasest ettepanekust, see tõsiasi, et Ühendkuningriik lahkub, jah, see loob eelarveprobleemi, sest praegusel hetkel panustavad nad kaksteist kuni viisteist miljardit eurot neto iga-aastaliselt ja seda tuleb kuidagi kompenseerida. praegu on liiga vara midagi ette ennustada, aga tarvis on ette näha konkreetsed rahasummad selleks, et sellele väljakutsele vastu seista kui me mõtleme ootamatutele sündmustele, mis on viimaste aastate jooksul toimunud, siis peamiselt toimusid need ju meie naabruses, näiteks Süüria pagulaskriis, Liibüa või Ukraina näiteks. suurem osa juhtudest olid sellised, kus me suutsime olukorra stabiliseerida, aga selleks läks vaja finantspingutust ning kui ma kuulasin äh, teie presidenti, kes äh, paar päeva tagasi pakkus välja midagi sarnast Liibüa jaoks, nagu meil on Türgi jaoks, no ähm, see raha peab tulema kas liikmesriikidelt või siis äh, trükime selle valmis. või siis peavad liikmesriigid seda trükkima, aga praegusel hetkel eelarves ma seda raha ei näe. mis on asi, mida tuleb endale teadvustada selgelt ei saa teha nõnda, et ähm, alati nõutakse, et ühte või teist asja on vaja rahastada, näiteks ma alles küsisin selle kohta, kuidas meie austatud liikmesriigid panustavad kahte usaldusfondi. Põhja-Aafrika jaoks oleme senimaani kokku saanud kakskümmend neli miljonit eurot liikmesriikidelt ja Süüria jaoks üheksakümmend kolm. ehk siis kõik tulevad ja räägivad, kui olulised need teemad on, aga tähtsus jah, on üks teema, aga reaalne panustamine on teine asi. ja selles kontekstis näen ma selget lõhet. ehk siis, kusjuures mina loodan teile, ma loodan, et te toetate meid, et te toetate mind nendes pingutustes, aga Euroopa Parlament ei ole ju see, kes kujutab endast probleemi vaid kahjuks kujutavad endast probleemi meie liikmesriigid, kes proovivad raha kokku hoida ja alati ei ole see tegelikult meie kõigi huvides. küll aga allub see väga pikaajalisele ja põhjalikule poliitilisele debatile. kolleeg Schmidt, palun. ja tänan, volinik äh, väga huvitava arutelu eest. läheneme siin lõpule. ja mul on nüüd siin üks globaalketserlik küsimus. mis ühesõnaga me kuulsime alguses Palestiina-Iisraeli loost, me saime teada, et Palestiina põgenikelaager on üle kuuekümne aasta vana, ette nähtud oli see viieks aastaks äh, tegelikult, aga ilmselt see kestab veel aastakümneid seal, meie rahastame seda ja sina mainisid äh, UNRWA-d, nad äh, investeerivad koolidesse, haridusse, eelkõige tüdrukutele ja naistele, aga mõned äh, lähevad äh, edasi küll ülikooli, aga ainult äh, kaks protsenti tüdrukutest, kes selle haridustee läbi käivad, lähevad kas edasi õppima või tööle, ülejäänute puhul see on lihtsalt nagu õhku haihtunud siis. millal me loobume? mõnikord tuleb oodata, kuni me näeme edusamme kas me siis äh, mingi hetk ka lõpetame või me siis äh, toetame nii kaua, kuni me saame seda endale rahaliselt lubada või kuulame vabaühenduste arvamust ja Türgi puhul äh, tekib küsimus, et äh, kui palju me suudame välja kannatada, kui palju me alla neelame me eraldame neile raha, nad peavad võib-olla ka tingimustest kinni, mõnes valdkonnas me näeme ka võib-olla mingeid edusamme, aga teistes valdkondades tekib küsimus, et, et äh, kui äh, paljust äh, me nii-öelda siis äh, mööda vaatame inimõigused, äh, kodanikuõigused, kas meil on äh, paigas ka mingisugused äh, mõõdupuud? tundub, et äh, komisjon parema meelega külastab ka selliseid positiivseid projekte ja neid, mis väga hästi ei toimi, neid ka eriti ei külastata. nii et kokkuvõttes ühesõnaga, millal loobutakse lõplikult, äh, kui palju tolereeritakse ja, ja millal äh, otsustatakse see lõpetada? jah, danke, kann ich nämlich gleich anschließen. tänan. liitun eelkõnelejatega. raha eraldamine, nagu te ütlesite, on üks asi, aga haldus on teine asi me näeme, et äh, programmid, strateegiad on kõik järjest mitmekesisemad. kui vaadata, siis äh, raha vastuvõtuvõimekuse määrad jäävad oluliselt alla lõpuks sellele, mida sooviti ja põhjendusi selleks ei ole. ja siinkohal äh, me peame ka asja uurima ja vaatama, kuidas oleks võimalik saada parem äh, ülevaade reaalselt äh, kasutatavatest vahenditest, niimoodi, et me saaksime neid rakendada seal, kus need ka muutust endaga kaasa toovad, mitte et me muudkui äh, toodame strateegiaid ja projekte, millelt me ootame midagi, aga kus lõppkokkuvõttes ühe-kahe aasta pärast ei ole me sugugi saavutanud seda, mida me algselt soovisime. siis peab olema võimalus ka ümber kujundada, ümber suunatu. meie käisime ka Liibanonis, me käisime Jordaanias ja ma toetan väga seda, et te tahate tõsta Euroopa Liidu programmide nähtavust. me maksame ÜRO UNRWA eelarvest ka seitsekümmend äh, protsenti meil seal peaks olema siis ka märgistus äh, EU UNRWA. täna ma kohtusin äh, palestiinlasest taksojuhiga Berliinis, ta kinnistas seda, mida ütles Claudia, et äh, haridust pakutakse, aga need äh, inimesed ei saa jätkata haridus, peale hariduse omandamist äh, tööturul, sest et riik ei võimalda seda ja me peame siinkohal rääkima läbi ka selliste riikidega nagu Liibanon, kas meie äh, toetust saavad, et kas nad mitte ei saaks oma poliitikat muuta. see oli nüüd päris pikk repliik. aga jah, tõesti. aga me ei saa lubada endale luksust lõpetada koostöö tegemist meie naaberriikidega. sest keskne eesmärk on stabiliseerida olukord, kus see stabiliseerimist vajab. ning kestliku stabiliseerimise alusest lähtuvalt olukorda parandada ning teha seda üheskoos. toon näite. kohe härra Zeller, kes eh, rääkis sellest, et üks-kaks aastat on, on väga lühike aeg selleks, et olukorda hinnata. me näeme araabia keelses ruumis ja araabia kultuuris märkimisväärset puudujääki kutseharidusega inimestest ja meil on väga vähe tehnilise haridusega inimesi selles ruumis. ning äh, me tegeleme selle probleemiga, eraldame vahendeid, korraldame programme, et nemad peavad ainult muutma oma mõtteviisi, et äh, saada aru, et ka käsitöö on asi, mis on ühiskond, omab ühiskondlikult väärtust ning äh, mille abil saab suhteliselt palju raha teenida. et näiteks edukas käsitööline võiks elada paremini kui paljudes riikides kui äh, haritud akadeemik ning see, see kehtib täpselt samuti ka araabia maailmas. ning siin on meil vaja olla valmis pikaajaliseks ähm, rakendamiseks ja paralleelselt võiks öelda, see on täiesti õigusega märgitud, et ka ettevõtte niisugune maastik tuleks tagada, sest siis on ka töökohad olemas ning seetõttu olengi võimaluste piiris üritanud kaasas teha vahendeid kättesaadavaks värske, uutete ettevõtete loomiseks Gazas kahe miljoni elanikuga ei saa nad loomulikult kolmkümmend miljonit ära kasutada, sellepärast et neil puudub vastav majandusbaas, sest nad on blokeeritud piirkond ning me praegu räägime Iisraeliga läbi selles osas, et Gaza saaks oma tooteid eksportida ja importida ja kuna neil ei ole oma sadamat, siis peab see käima läbi Iisraeli. Iisrael on aga kehtestanud piirangud. võimaliku ekspordi ja impordi mahule kaupade lõikes, sest Iisraelil on julgeolekukaalutlused väga olulised. nii et üks probleem on seotud teisega ja väga keeruline on neid asju lahti harutada, aga ometi on see meie kohustus seda üritada ning ma ütlen teile täitsa avalikult, et, et äh, asustamispoliitika ei ole vahend äh, tööpoliitika teostamiseks ja noorte araablaste olukorra parandamiseks, hoopis vastupidi. inimesed on jagunenud enklaavidesse, kus on väga raske mingit majanduslikku tegevust äh, alustada millega kaubandus seos, seotud on. ning seetõttu on vaja siin üritada leida poliitilised lahendused, ilma nendeta me edasi ei liigu, küsimus on aga, mis hoobasid on meil ühiselt võimalik rakendada. missugune mõju on meie liikmesriikidel siin, sest ka liikmesriigid ei ole alati sada protsenti ühel ja samal seisukohal arengute hindamisel Lähis-Idas. Ameerika administratsiooni otsustest ma ei tahaks hakata rääkima, härra Greenblatt on praegu ringreidis Lähis-Idas. aga asjad, kas me, meile see meeldib või mitte, on siin keerulised ning sellega ongi seotud see finantshalduse küsimus. meil on kõigil väga konkreetsed plaanid. ja ma lihtsalt äh, tõden seda, et te ütlete õigusega, et jah, loomulikult äh, tuleb teatud kriteeriumi tingimusi täita. ja kui neid täita ei suudeta, siis äh, ei, ei tohiks me raha ka eraldada või kättesaadavaks teha et projekti idee ja projekti rakendamine Euroopa poolt vaadatuna on täiesti erinevad asjad. isegi kui me vahetult rakendame mingit projekti, siis lõpuks ikkagi puudutab see küsimus meie rakendatavate meetmete jätkusuutlikkust, me ei saa ju seal hakata ise ettevõtteid majandama. riik peab looma ise õigusliku ja poliitilise keskkonna, milles eh, inimesed saavad ettevõtlusega tegeleda. et eh, mul on väga hea meel, et me seda arutelu siin peame. sest selle tulemusena me mõistame üksteist paremini oma ühistes eesmärgiseadetes. et eh, saavutada turvalisus, õitseng ja õitseng meie naaberriikides. teine näide on Liibüa isegi meie ülesandeid täitvad valitsusvälised organisatsioonid põrkuvad raskustega rakendada meie poolt eraldatud raha, selle raha rakendamisel. aga lõppkokkuvõttes peame me ka riskeerima, kui Liibüa humanitaarolukord ei ole meile vastuvõetav. ja kui me seal edu ei saavuta, siis mõjutab see või võib see mõjutada meid väga otseselt sest me peame hakkama tegelema põgenikega, kes üle Liibüa tulevad Euroopasse. ja ma ei räägi siin veel sadadest tuhandetest äh, sisepõgenikest, kes on tegelikult liibüalased ning kes poliitiliste jul-, poliitilise julgeoleku ja ühiskondliku olukorra tõttu on samuti kaalumas põgenikuks hakkamist. nii et siin on täiesti pingeväli olemas. loomulikult pean mina rõhuma sellele, et, et eraldatud vahendid jõuaks lõppkasusaajani. ja, ja samas tõdema, et seda ei ole võimalik saavutada ning siin jääbki ainu-, ainus lahendus on üritada erinevate viisidega probleemi lahendada. et meil on ees uued väljakutsed, näiteks ei, ei mäleta ma varasemast, et Euroopa naaberriikide hulgas oleks aastaid olnud riik, kus ei ole mingit äh, poliitilist riigivõimu, aga millega me kuidagi peame läbi rääkima ja tegelema, nii et me peame mõtlema, kuidas siis seda kõike korraldada. ja mul ei ole mingit läbiproovitud vahendit siin. ma saan ainult äh, üles kutsuda kõiki avatusele ja paindlikkusele ning sellele, et me püüame siin sisemiselt läbipaistvalt äh, mingeid lahendusi probleem-, katsetada ja vaatame, kas need toimivad või mitte. aga ma ei saa garanteerida loomulikult, et üks või teine, teine meede toimib. teiselt poolt jällegi olen ma seisukohal, et oleks vale mitte midagi teha aga et äh, iga meede oleks kestlikult edukas, no sellest ei saa juttugi olla, selle garanteerimisest Liibüas või Süürias või mingis taolises riigis. aitäh! Ähm, proua Koletsovko. austatud volinik Haan, teen lühidalt, sest et äh, aeg on hiline, me oleme väga palju juba rääkinud Ahvet hiljuti oma arvamuses eelarve menetluses väljendas muret seoses komisjoni ettepanekuga vähendada ühinemiseelse abi vahendeid Lääne-Balkani riikidele ning vähendada eraldisi üheksakümnele miljonile eurole. kas te saaksite selgitada, kas te kavatsete siin midagi ette võtta, kavatsete seda ettepanekut muuta sest eh, IPA vahendid on, me teame kõik, eh, väga olulised, oluliste õigusvaldkonna ja haldusvaldkonna reformide rakendamisel eh, ning seega olulised garandid Lääne-Balkani riikide toomisel Euroopa Liidu suunas. tahaksin kuulda teie arvamust selles küsimuses ning taha samuti tänada teid sõnavõtu eest teemal suurendada nähtavust, äh, kandidaatriikide nähtavust Euroopa Liidu liikmesriikides, et tagada stabiilsus Euroopa Liidu piiridel ning see nähtavus ja avalik diplomaatia on väga vajalikud. ning tahaksin, et te jätkaksite tööd sellel rindel, sest see on väga oluline avaliku diplomaatia valdkond, milles Euroopa Liit veel piisavalt ära ei tee. seoses teie küsimusega oleme jõudnud oma vahearuande viimasesse etappi sisemiselt vähemalt ja peame siin mõtlema ka äh, kandidaatriikide võimekusele rahasid kasutada. me oleme eri aspektidest äh, lähenenud nendele küsimustele täna. et kui see võimekus on puudulik, siis äh, peab see kajastuma ka nendes vahendites, summades, mille me eelarves ette näeme mingile riigile aga loomulikult ma ei taha, et minust valesti aru saadaks, ma ei taha siin raha säästa, ma tahan tagada, et raha kulutatakse õigesti, tõhusalt. kui ma vaatan kõiki neid eri riike, siis on projekte märksa rohkem kokku kui raha, nii et kui üks riik ei suuda ära kasutada raha, mis on talle eraldatud, siis me üritame loomulikult äh, suunata selle raha teise riiki. ja see on samuti üks meie analüüsi tulemusi, et me varem oleme olnud liiga ambitsioonikad, üritades halduspädevust ja haldusvastutust üle kanda kandidaatriikidele ajahetkel, kui nad ei olnud selleks valmis ja piisavalt, piisaval arengutasemel. ning seetõttu oleme nüüd otsustanud rakendada rohkem projekte vahetult, kui paar aastat tagasi seda tehti. selleks, et oleks võimalik tagada, et asjad tõesti rakenduvad ent ka soov sel ajal üle kanda nende programmide haldamise vastutus kandidaatriikidele, et nad ise seda raha haldaksid, see tulenes soovist tagada, et nad oleksid valmis tõukefonde rakendama, kui nad liikmesriikideks saavad, kui nad ühinevad aga taaskord tuleb tõdeda, et me oleme ilmselt olnud liiga ambitsioonikad. ning et me peame uuesti hakkama kaaluma, kellele raha suunatakse, kes seda kasutab ja kuidas need projektid ikkagi lõpuks rakenduma saada. ja kuidas tagada finantstoetus vajalike reformide elluviimiseks et see on üks neid näiteid, kus me peame ümber kalibreerima oma lähenemise, oma poliitika. ent taaskord iga riik, iga kandidaatriik peaks saama võimaluse suurendada oma pädevust ja suuta lõpuks ise oma asju majandada. aga loomulikult tuleb siin täita ka meie normidest tulenevad nõuded. ma arvan, et õhtu lõpuks peame kindlasti rääkima Türgist. Türgi valmistab meile suurt muret, sellepärast et ta saab suhteliselt palju raha ja esimene küsimus oleks, et kuidas seal neid vahendeid jagatakse. meie äh, külaskäik näitas, et äh, eesmärkidele ei jõuta see nende rahadega, komisjoni arvates see nii ei ole ja kuidas on lood äh, tingimuslikkusega? Türgi ju liigub järjest äh, kaugemale liitumisest, ta ei soovigi tegelikult Euroopa Liiduga liituda, nii et tekib küsimus, et mis saab liitumiseelsest abist juriidiliselt ei ole võimalik äh, sellest äh, abist äh, loobuda, kuni formaalselt ei lõpetada liitumisprotsessi, me ei saa seda abi täielikult tühistada, aga ähm, me ju näeme, kuidas Türgi riigi aparaati ehitatakse radikaalselt ümber ja tekib küsimus, et kas on üldse inimesi, kes äh, on võimelised meie poolt eraldatavaid rahasid haldama, paljud inimesed ei ole enam üldse oma ametipostil, oleme näinud. Äh, jah. Teil on täiesti õigus esitada küsimus äh, liitumiseelse abi jätkumise kohta, aga see on poliitiline otsus. juriidiliselt oleks võimalik end lahti siduda aga selle abi peatamine on mul võimalik ainult siis, kui ma jõuan äh, tõdemusele, et õigusriiklikud tingimused ei ole enam seal äh, tagatud. kui komisjon jõuab äh, sellele seisukohale, siis me paneme liikmesriigid äh, surve alla. ühest küljest me peatame või kärbime abi, viidates õigusriigi puudumisele, teisalt aga me laseme läbirääkimistel veel juriidiliselt eksisteerida, see on vastuolu ja seetõttu me peame neid asju koos poliitiliselt äh, hindama. ma arvan, et siin on nüüd teatav äh, dünaamika tekkinud, aga tuleb öelda, et Kimlich äh, kohtumine Tallinnas näitas, et liikmesriikide suhtumine Türgisse on erinev ja see on seotud sellega, et osades riikides, Saksamaa, Austria kuuluvad sinna hulka, ka mõned teised, aga mitte väga paljud, et osades riikides äh, ollakse tundlikumad äh, selle teema suhtes, äh, kui riigis on Türgi vähemus. ja siis äh, Need riigid on ka rohkem puudutatud Türgi-poolsetest äh, sõnavõttudest. enamikus äh, liikmesriikidest ja neid on üle kahekümne, on Türgi äh, küsimus teistsugune, seal nähakse Türgit rohkem geostrateegilisest vaatenurgast, Türgi on ka NATO liige. geopoliitiliselt, geostrateegiliselt on Türgi keerulises äh, piirkonnas ka seda nähakse. asi ei ole tegemist mingisuguse väljapressimisega, vaid tuleb arvestada nende erinevate nägemustega, tuleb neid tunnistada. Teil on muidugi õigus selles osas, et kuna tuhandeid inimesi, tuhandeid ametnikke on vallandatud ja arreteeritud, koondatud, siis see kõik äh, mõjutab äh, ka finantsvahendite haldust võib-olla päris mitte sellisel määral, nagu me oleksime alguses äh, kartnud, me ei näe seda nii dramaatilisena, aga Türgil oli juba varemgi rahade vastuvõtmisega probleeme nii et äh, keskpika aruandega me pöörame tähelepanu ka nendele probleemidele me oleme mitmed programmid äh, justiitsvaldkonnas peatunud, sest meil ei ole mingit garantiid selle kohta, kuidas neid vahendeid äh, kasutatakse. me oleme investeerinud viimastel aastatel kohtunike ja advokaatide koolitusse ja paljud, kes meie koolitustel osalesid, on nüüd koondatud ja vallandatud. aga me ei saanud äh, loomulikult seda arengut ka parima tahtmise juures ette näha. kuna meie jaoks on olukord äh, ebaselge, siis me üritame niivõrd palju rahasid kui võimalik äh, suunata ümber kodanikuühiskonnale, ei tohi ära unustada et peaaegu viiskümmend protsenti kodanikkonnast hääletas siiski teistsuguse kursi poolt ja oleks äh, fataalne öelda, et äh, Erdogan äh, ongi Türgi, Erdogan on president, AKP on valitsev partei, aga referendum tegelikult näitas, et lõhe ühiskonnas on väga suur ja ka seetõttu on äh, õige jääda kontakti äh, Türgi ähm, riigi ja ähm, inimestega me peame vältima seda, et äh, Türgist hakkavad meile tulema mitte kolmandate riikide kodanikud, vaid türklased ise. niisiis äh, me soovime, et vahendeid äh, kasutataks korrektselt ja see toob endaga kaasa ka selle, et äh, siin on nüüd äh, teatavad lõhed jah, olnud äh, vahendite kasutamise, vahendite, eraldatud vahendite ja kasutatud vahendite osas. kontrollikoja esindaja, palun. Um, aitäh proua esimees. pean ütlema, et see arutelu oli nii parlamendiliikmete kui ka härra voliniku poolt väga huvitav. ehk siis mul on väga hea meel, et sain tulla siia komisjoni koosolekule, võttes arvesse, et päevakava on mul päris tihe. aga tõesti, see oli väga huvitav ja väga kasulik meil on väga hea meel kuulda ja näha seda, et meie eriraporteid loetakse, ehkki ma pean ütlema loomulikult, et volinik näeb, et klaas on pooltäis ja parlamendiliikmed ütlevad, et sama klaas on pooltühi. aga ma sain väga hea ülevaate nende kuue raporti kohta, mis eelmisel aastal avaldati, kolm liitumiseelsete teemade kohta ja kolm naabruspoliitika kohta. mitmel juhul, mina näiteks Tuneesia puhul olin ähm, raporti eest vastutav, kahekümne kuuendal juunil seda ka siin esitlesin ja väga huvitav oli kuulda, et ähm, käesoleva komisjoni liikmed pöörasid sellele päris palju tähelepanu. aga ma tahaksin teile välja tuua kaks peamist mõtet Te olete kõik dokumentide ja kõigi audititega tuttavad, aga ma tahan tuua välja kaks mõtet voliniku vastuste valguses. Te näete nendes raportites, et vahetevahel isegi sageli on puudu pühendumusest või kohustuste võtmisest kasusaajate poolt, sest et on riigid, kes saavad tohutult palju raha, Euroopa Liidu maksumaksjate raha, aga samal ajal neil nagu kohustusi väga ei ole. ja see viib olukorda, millele ka volinik viitas, et tuleks pakkuda mingeid stiimuleid, stiimuleid, mida pakub siis Euroopa Liit, Euroopa Komisjon näiteks, võiks isegi rääkida komisjonipoolsest survest siin ning ma arvan, et siin on võimalik olukorda parendada. volinik Haan mainis seda, et võiksin kasutada selliseid hoobasid. ja minu meelest on see mõte väga oluline. oluline selles mõttes, et Euroopa Liit võikski kasutada neid hoobasid, mis tal on, selleks, et raha kasutataks hästi. sageli aga nõnda ei ole ning ma leian, et peame kõik kõik mõtlema sellele, kuidas saaks seda äh, positsiooni parendada Euroopa maksumaksjate seisukohast. volinik rääkis ka läbipaistvusest, et kõik võiks olla läbipaistvam, ma arvan, et see on hea soovitus. arvan, et läbipaistvuse nimel tuleb töötada ja väga selgelt tuleb mõelda sellele, kus täpselt, mille peale raha kulutakse, kas kandidaatriigis, naabruspoliitika raames ja nii edasi, et siis me ütleme konkreetselt välja Euroopa Liidu kodanikele, mis on eesmärgid, need peavad olema konkreetsed mõõdetavad eesmärgid, me ütleme välja, mis on kriteeriumid, mida kasutatakse võrdlusalusteks et tuvastada, kas eesmärgini on jõutud või mitte ja sõltuvalt sellest me siis teeme neid kulutusi. ehk siis, kui siduda komisjon kui komisjon selle asja niimoodi seoks, siis arvan, et oleks võimalik rohkem kasusaajaid survestada ja lõppastmes kasusaajatel oleks ka sellest rohkem kasu. nüüd teiseks PEFA, äh, mis on äh, näitaja, mis ütleb meile, mil määral avaliku sektori vahendeid, mida Euroopa Liit annab, et kas seda, kas neid vahendeid hallatakse ähm, piisavalt hästi. ja selles kontekstis, nagu me ka Tuneesia raportis kirjutasime, äh, siis PEFA hinnangud tuleb teha iga nelja aasta tagant. ning Tuneesia kontekstis pean ma ütlema, et viimane audit oli meil aastal kaks tuhat kümme ja pärast seda pidi ootama käesoleva aasta märtsi või aprillini, et ähm, järgmise auditi saaks teha, nüüd see ei olnud neli aastat, vaid ju rohkem kui seitse aastat. ehk siis võimalik, et selleks oli mingi hea ähm, põhjus, aga tähelepanu tuleb pöörata sellele, et kui Euroopa Liidu avaliku sektori vahendeid mingites riikides kulutatakse, siis nii suurel määral kui võimalik tuleb tagada, et need kulutused on head ning et ähm, nende riiklike kulutuste tegemise üle on ka olemas kontroll ja et Euroopa Komisjon ka kontrollib, mida vahenditega tehakse. Tuneesia kontekstis ütleksin, et siin on tõesti paranemisruumi, kui tagasihoidlikult seda öelda, aga korrektselt. taaskord aitäh teile väga huvitava arutelu eest ja mul on väga hea meel, et sain siin kohal olla. suur tänu, proua esimees, härra volinik ja kõik parlamendisaadikud, kes arutelus osalesid. tänan, me täname teid, volinik, ja praktiliselt kaks tundi oleme seda arutelu pidanud ja see oli väga huvitav. oleme igati teie poolel, näeme neid raskusi, näeme vajadust tööd jätkata, üritada paremaid tulemusi saavutada ja loomulikult kui oleks asi ainult surve avaldamises, siis oleksime me seda juba teinud. suur tänu teile eraldatud aja eest, kell on juba päris palju, kohtume kahekümne viiendal septembril kell viisteist, järgmine äh, eelarve kontrolli komisjoni istung leiab siis aset ja tänaseks on istung lõppenud. kõigile